Good afternoon. tere päevast, aitäh, et te kõik siin olete IMCO komisjonis. tegemist on siis siseturu ja tarbijakaitsekomisjoniga. meil toimub seminar e-kaubanduse reeglite teemal selles osas, kuidas neid sobitada digitaalsete ajastule ja mul on väga hea meel tervitada teid koos kolleegiga kes on äh, äh, siis ka meie raportöör, tegemist on siis härra Alex Agius Salibaga, kes on digitaalsete teenuste raporti raportöör ja me korraldasime selle siis, selle seminari poliitikaosakonna A-ga koostöös meie komisjoni palvel. nagu te teate, Euroopa Parlamendil on komme kaasata sõltumatuid eksperte ülikoolidest ja mõttekodadest Euroopa õigusloomeprotsessi tagamaks, et meie otsused rajanevad kõige parematel võimalikel tõenditel. viimase viieteistkümne aasta jooksul on Euroopa Parlament oluliselt muutnud oma äh, töömeetodeid ja töökorraldust, me oleme üle läinud nõndanimetatud tõenditepõhisele otsuste tegemisele ja kasutame ka parema õigusloome vahendeid sellised ekspertteadmised võimaldavad äh, meil saada infot ja tugevdavad aruande kohustuslikkust, loomulikult ei asenda need aga demokraatlikku legitiimsust. sõltumatute ekspertide kasutamine, mida parlament õigusloome protsessis kasutab, on väga oluline selleks, et tugevdada legitiimsust ja aruande kohustuslikkust. see on uus viis, kuidas me saame kaasata ekspertide teadmisi ja teadusteadmisi äh, rohkem demokraatlikesse aruteludesse Äh, tänases äh, seminaris on kaheksa eksperti Euroopa ülikoolidest ja mõttekodadest, Euroopa Komisjonist, äh, sidusrühmade ja tarbijakaitseorganisatsioonide esindajad. Eh, me loodame, et nad annavad meile infot selle kohta, millised on eh, probleemid seoses e-kaubandusega ja niimoodi saaksime siis eh, paremini valmistuda tulevase digitaalsete teenuste akti ettevalmistamiseks ja täna keskendume peamiselt neljale teemale. esimene arutelude voor analüüsib hetkeolukorda ja vaatab, kuidas seda saaks parandada. teises arutelude voorus mõtleme selle üle, kuidas praegune, praegust olukorda parandada, kuidas luua võrdsed võimalused võimalused ettevõtetele, et tarbijad sellest kasu saaks ja, ja Euroopa Komisjon jagab meiega siis oma nähe, nägemust regiooni reformidest, mis puudutavad eelseisvaid digitaalsete teenuste akti läbivaatamist ja sidusrühmade esindajad räägivad oma probleemidest praegusest jõus olevate õigusaktidega ja teevad ettepanekuid olukorra parandamiseks. nii palju sissejuhatuseks ja nüüd annaksin sõna kaasjuhatajale, härra Agius Salibale. aitäh kõigepealt kolleegid, eksperdid, sidusrühmade esindajad esindajad, mul on väga hea meel, et ma saan täna siin olla, äh, saan äh, juhatada seda töörühma äh, teemal, kuidas valmistuda digitaalseks aja, aja, ajastuks. kes mind ei tunne, ma olen ähm, sotsiaaldemokraadides fraktsiooni kuuluv saadik Maltast ähm, ja olen IMCO raportööriks digitaalse teenuste akti raportis nagu te teate, me elame digitaalses maja, maailmas, sotsiaalmeediaplatvormid ja eh, muud digitaalsed platvormid mängivad üha olulisemat rolli nii meie ühiskondlikus elus, majanduslikus elus. Eh, platvormipõhine majandus on muutunud üha olulisemaks, see puudutab eh, ettevõtteid, tarbijaid, inimesi me peame edendama sotsiaalset ja majanduslikku kaupade vahetust, teenuste vahetust, infovahetust sisseostude tegemine, kontaktid sõpradega, perekonnaga, kogemuste jagamine, filmi vaatamine, raamatute lugemine, reisi broneerimine, kõike, kõiki neid traditsioonilisi tegevusi on täna võimalik ka läbi netiplatvormide teostada. tarbijad ja ettevõtted on platvormimajandusega platvormimajanduse omaks võtnud ja on üritanud seda kõige paremal viisil ära kasutada. platvormid pakuvad hüvesid nii tarbijatele kui ka ettevõtetele, võimaldades kergemat juurdepääsu toodetele ja teenustele ning hõlbustades tehinguid. samas aga eh, tõstatavad online-platvormid ka uusi probleeme poliitikutele ja regula-, reguleerijatele ja meie peame need probleemid lahendama. paljud on nõu-, nõus sellega, et äh, nende platvormide äh, mõju kasv on toonud äh, probleemid konkurentsiga, võimu ja ebasümmeetriaga, mis puudutavad kodanikke, ettevõtteid, reguleerijaid, online-platvormid ei tegutse õiguslikus vaakumis. meil on olemas Euroopa Liidu õigusaktid ja poliitilised meetmed, mis peaksid kehtima äh, ka platvormidele kui online sisupakkujatele, teenuste, toodete, rakenduste pakkujatele. ometigi tarbijad ja ettevõtted on tihtipeale olukorras, kus nad on kaitsetud, sellepärast et praeguseid õigusakte korralikult ei jõustada, neid tõlgendatakse ebajärjekindlalt ja seetõttu olemegi me täna siia kokku tulnud me tahame hinnata neid väljakutseid, mille ees me seisame, tahame hinnata praegust õiguslikku raamistikku ja iseäranis tahame Eh, hinnata siis e-kaubanduse direktiivi, kas see on endiselt asjakohane, kas see on endiselt eh, sobiv eh, uue reaalsusega toimetulemiseks, uute digitaalsete teenustega toimetulemiseks ja kui ei, siis millised on need peamised probleemid, millega me silmitsi seisame, millised probleemid meid ees ootavad ja millised on parimad lahendused, mida neile välja pakkuda e-kaubanduse direktiiv on olnud üks interneti nurgakivisid pikka aega, väga paljud selle sätted toimivad ka täna suurepäraselt. aga kakskümmend aastat tagasi oli digitaalmajandus täiesti teistsugune, kui ta on praegu. ja mõningad sätted vajavad kas siis ümberhindamist või muutmist, et nad oleksid endiselt eesmärgikohased väga paljud sidesrühmade esindajad ja inimesed peavad digitaalsete teenuste akti ja e-kaubanduse direktiivi läbivaatamist ohuks. mina isiklikult saan täielikult aru, kui suured on need väljakutsed, mis meie ees seisavad. näen selles kõiges võimalust, võimalust maksimeerida neid hüvesid, eh, mis meid ootavad ja lahendada probleeme, mis tänastes õigusaktides on ning luua parem ja turvalisem keskkond ettevõtetele ja tarbijatele e. e-kaubanduse direktiiv eh, kehtestas päritoluriigi põhimõtte, mis oli äärmiselt oluline teenuste ja, ja teenuste vaba liikumise jaoks, samuti kaupade vaba liikumise jaoks meie siseturul sellega loodi erandid vastutusele ja äh, piirati ka online teenuste vahendajate vastutust kui e-kaubanduse direktiiv vastu võeti, siis sellised platvormid äh, Google, Amazon, Booking.com olid veel lapsekingades, väga paljud vahe, tänased vahendajad veel ei eksisteerinudki, nagu näiteks Facebook või Shopify Spotify, need loodi alles kahe tuhande neljandal aastal, Engie loodi kahe tuhande viiendal aastal, BNB loodi kahe tuhande kaheksandal aastal. viimase kahekümne aasta jooksul on mõned ettevõtete ärimudelid muutunud, turujõu dünaamika on samuti muutunud. minu jaoks isiklikult oleks väga huvitav kuulda täna kuidas äh, need äh, ärimudelid äh, toimivad praeguse e-kaubanduse direktiivi ja safe harbor sätete raames. tarbijad seisavad silmitsi väga paljude teemadega, mis on seotud just sellega, kuidas digitaalsed platvormid toimivad mõned platvormid kasutavad ära oma vahendaja rolli selleks, et eh, mitte vastutada tehingute eest ja teenuste eest, mida nad vahendavad või edastavad. näiteks eh, ohtlikuid tooteid eh, müüakse läbi online platvormide ja niimoodi puutuvad tarbijad kokku kahjuga digitaalne turumaastik on killustunud üha rohkem on platvorme, eh, koostöömajandust, teenuste pakkujate roll on mitmekesistunud, on vertikaalne integratsioon, nende suurused on erinevad, platvormimajandus on arenenud ja seadusandjad peavad nendele arengutele järgi jõudma. Eh, online platvormid Äh, muudutavad, äh, puudutavad ka juhtimismudeleid ja reegleid, mis juba eksisteerivad, me oleme tunnistajaks olnud väga paljudele arengutele liikmesriikides, võib mainida Prantsusmaad ja Saksamaad ja selle tulemusena äh, tekib väga palju lahkhelisid selles olulises sektoris, platvormimajandus on Äh, väga palju arenenud ja seetõttu ma kordan veel kord, seadusandjad peavad arengutele järele jõudma ja mis tahes Euroopa lahendus äh, nihutab meie äh, praegused seisukohased, seisukohad nii, et meie oleme globaalne liider, kes kehtestab reegleid mitte üksnes Euroopa Liidu jaoks, vaid ka rahvusvaheliselt me oleme seda teinud andmekaitse üldmäärusega andmekaitse vallas ja nüüd on meil suurepärane võimalus äh, olla liidriteks ka digitaalsektoris, aga me ei tohiks äh, unustada seda, et Euroopa rajaneb väga olulistel põhimõtetel ja väärtustel mis peaksid kehtima digitaalses maailmas samamoodi, nagu nad kehtivad äh, offline maailmas e. e-kaubanduse direktiivil on kindel eesmärk, me ei tohi mitte kunagi ära unustada tarbijakeskset lähenemist äh,. tarbijad peavad olema e-kaubanduse keskmes, neid tuleb alati kaitsta ja need eesmärgid ei tohiks olla üksteisega vastuolus, vaid peaksid käima käsikäes selleks, et saavutada äh, Eh, olulisi ja edukaid reforme, peab Euroopa Liit pakkuma lahendusi olemasolevatele probleemidele ja vaatama tulevikku. digitaalne turg loodi usaldusele, kõrge tarbijakaitse tasemele ja see ongi õige tee edasi liikuma, liikumiseks. tänane arutelu määrab kindlaks selle, kuidas me kaitseme homseid kasutajaid Äh, kodanikele suunatud digitaalset turgu, millest saavad kasu nii tarbijad kui ettevõtted koos. aitäh! aitäh! Some... ja nüüd mõned praktilised detailid, enne kui alustame. nagu te teate, seda seminari kantakse internetis üle, äh, selle töö, seminari programm on siin kättesaadav saalis ja esinejate elulood on meie veebilehel kättesaadavad ja paari nädala pärast avaldame ka tänase eh, seminari kokkuvõtte, nagu te näete eh, üks meie eh, külalistest osaleb videolingi vahendusel, aga esimeses arutelude voorus tahaksin kõigepealt tutvustada professor Aleksander Derstiili Namuri ülikoolist ja e, professor Hans Schulte-Nölke Osnabrüki ülikoolist, kes räägib e, e-kaubanduse ja siseturu õiguslikust raamistikust ja takistustest ja siis veel e, sepsist doktor Felice Simonelli, kes räägib, kuidas ära kasutada e-kaubandusest tulenevaid siseturu hüvesid ja tahaksin kõigile kõnelejatele meelde tuletada, et meil on väga range ajakava. Te saate rääkida ainult seitse minutit, see on väga lühikene kõneaeg ja me äh, näitame teile siis kõneaega ka kella peal ja äh, teile antakse märku, kui te olete oma kõneaega ületanud, nii et, et ma, me peame kõneajast väga rangelt kinni ja nüüd annaksin sõna härra Destreelile. palun For... aitäh, aitäh selle kutse eest ja tere päevast kõigile äh, tahaksin keskenduda kolmele asjale. kõigepealt räägin direktiivi eesmärgist. Äh, juhataja juba mainis neid eesmärke, me peaksime meeles pidama ka, millised olid omal ajal selle direktiivi alussambad, mis on vahepeal juhtunud ja miks me peame direktiivi muutma Eh, direktiivi eesmärk, nagu öeldud, oli e-kaubanduse ja siseturu arendamine samaaegselt, sellepärast et need on omavahel head liitlased, mida eh, rohkem on e-kaubandust, seda rohkem on siseturgu ja mida parem on siseturg, seda parem on ka e-kaubandusplatvormidel tegutseda ja meil oli kaks peamist vajadus. üks oli see, et meil oli vaja proportsionaalseid reegleid. kui on e-kaubanduse platvorm, tuleb järgida ainult selle riigi reegleid, kus ollakse asutatud ja see, sellest piisab. ja teine on oluline aspekt on usaldus, kasutajate usaldus ja seetõttu on e-kaubanduse direktiivis väga palju kaitseklausleid ja usaldus liikmesriikide vahel on ka oluline, seetõttu on ette nähtud ka koostöömehhanism mehhanismid liikmesriikide vahel, mida saab parandada, aga sellest mõne hetke pärast ja e, usalduse juures on oluline ka see, et kõik osalised väärtusahelas tagavad turvalise interneti. nii et on väga, väga oluline, et e, kasutajad, e, võimud samuti annavad oma panuse, mitte ainult platvorm. see oli siis selle direktiivi eesmärk, nagu ma ütlesin, neli sammast ja ma olen üritanud neid äh, kujundada nii, äh, nagu nad minu arvates toimivad paremini või halvemini. ma otsustasin anda igale sambale medali ja äh, see sammas, mis väga hästi toimib, on siseturg, seda ütles ka juhataja. see on kindlasti selle direktiivi üks väärtus, mis tuleb säilitada oli ka terve rida reegleid, mis puudutasid tarbijate ja kasutajate kaitset, sest me teame, et e-kaubandus ei ole tegelikult ainult äh, ka, ka, tarbijakaitse, seal on ka reeglid läbipaistvuse reklaami osas ja siin me näeme ka, et see direktiiv on toiminud suhteliselt hästi, nii et, et kuldmedal. Äh, siis on vastutuse erand, see oli ette nähtud kolme liigi teenustele, mis kõik tegelikult ei ole teenused, äh, paljas edastamine, puhverdamine ja majutamine ja siia ma panin hõbemedali kõrvale, <laughs> sellepärast et äh, Need reeglid ei ole päris selged ja need on toonud kaasa erinevaid tõlgendusi liikmesriikides. nii et, et ma arvan, et selles vallas oleks direktiiv võinud olla pisut parem ja siit, siin saaks direktiivi parandada. ja lõpetuseks jõustamine ja hiljem on ka üks ettekanne selle kohta Äh, äh, omal ajal oli see direktiiv väga tulevikku vaatav, äh, käitumiskoodeks, kohtuväline vaidluste lahendamine, koostöö liikmesriikide vahel, aga siia ma panin ainult pronksmedali, sellepärast et sanktsioonide osa on väga nõrk direktiivis. koostöö liikmesriikide vahel ei ole alati toiminud nii, nagu see oleks pidanud toimima nii et, et siin saab ka veel asju paremaks teha. ja siis eh, loomulikult, nagu juhataja juba ütles, kõik need uued arengud, mis viimase kahekümne aasta jooksul on toimunud, meil on uued platvormid, mõned on suuremad. Eh, see tähendab, et nende mõju on palju suurem ja neil on ka palju rohkem rahalisi vahendeid ja paljud on ka palju eh, interaktiivsemad, kasutajatel on täna palju aktiivsem roll kui kakskümmend aastat tagasi, meil on ka uusi tehnoloogiaid, eh, mis on loonud nii uusi võimalusi kui ka uusi riske. Eh, näiteks kas või tehisintellekt, need saavad aidata platvormidel sisu kontrollida ja siis meil on uued seadused Euroopa tasandil, meil on teenuste direktiiv Äh, tarbijakaitsealane õigustik on viimase kahekümne aasta jooksul oluliselt paranenud ja viimane parlamendi koosseis äh, tegeles ka vastutuse küsimustega, iseäranis audiovisuaalsete teenuste autoriõiguse ja digitaalse sisu vallas. nii et, et äh, meil on vaja sidusust nende Äh, uute seaduste vahel, mis viimase kahekümne aasta jooksul on vastu võetud ja nagu juhataja ütles, see killustatud lähenemine, mida me liikmesriigiti näeme, äh, see kindlasti valmistab meile muret. Äh, teie jaoks siin Euroopa Parlamendis ja ka kõigi nende jaoks, kes usuvad siseturgu Äh, sest nagu juhataja ütles, me näeme üha rohkem, et äh, liikmesriigid soovivad asju reguleerida ühtemoodi, meil on üks seadus Saksamaal, teine Prantsusmaal, äh, uus seadus on välja pakutud Ühendkuningriigis ähm, ja Äh, lugesin täna hommikul äh, kaheksakümne üheksanda aasta komisjoni ettepanekut, äh, see oli väga hea lugemismaterjal. tol ajal komisjon nägi, kuidas tekkisid kõik need uued seadused ja komisjon leidis, et me peame olema ettevaatlikud ja meil peab olema Euroopa lähenemine. ja ma arvan, et me oleme täna jällegi mingil määral samas seisus ja seetõttu on vaja just nimelt uuesti keskenduda ühtsele turule ja Äh, minu hinnang siis äh, tuginedes erinevatele tekstidele, mida olen lugenud, minu sõltumatu hinnang ja ma tõesti tänan, et te kutsusite meid siia sellele arutelule. Äh, ma leian, et siseturu osas on direktiiv toiminud väga hästi ja see on toonud tarbijatele ja ettevõtetele palju hüvesid, nii et, et seda me peame kindlasti säilitama ja parandama ja parandama sellisel viisil, et koostöö liikmesriikide vahel või see koostöösüsteem äh, oleks parem. mis puudutab vastutuse erandeid, äh, siis see on kindlasti üks asi, millele arutelud peavad keskenduma. me teame, et reeglid ei ole alati väga selged või neid ei ole väga hästi kohandatud praegustele väga interaktiivsetele platvormidele. komisjon on juba teinud tööd soovitustega kaks aastat tagasi, see on väga hea samm ja ma arvan, et me peame jätkama selles suunas ja võib-olla integreerima direktiivi ka mõned elemendid, mida soovitustes ei ole. ja äh, mis puudutab jõustamist, äh, siis peame mõtlema uutele jõustamisviisidele äh, me räägime siin uutest töötamisviisidest, aga on olemas ka uued jõustamisviisid ja me peame kasutama tehnoloogiaid, näiteks tehisintellekti palju enam. Eh, ja nii palju siis minu hinnangust direktiivile ja olen valmis jätkama arutelusid teiega, aitäh! aitäh, et piirdusite seitsme minutiga. nüüd annan sõna professor Sultan Örgele, et ta tutvustaks meile e-kaubanduse õigusraamistiku siseturul, olukorra hetkeseis, digiteenuste vaba liikumise alles jäänud takistused ning viisid, kuidas olemasolevat olukorda parandada suur aitäh kutse eest, tere pärastlõunat kõigile. minu ettekanne kattub osaliselt eelmise ettekandega. ma räägin siis õigusraamistikust e-kaubanduse jaoks alates e-kaubanduse direktiivist, siis alles jäänud takistused digiteenuste vabale liikumisele ning siis loomulikult võimalikud tegevused siin on nimekiri õigusaktidest, mis on vastu võetud pärast e-kaubanduse direktiivi ning siin on näha, et meil on olulisi õigusakte, isikuandmete üldkaitse määrus, audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv on juba mainitud ning loomulikult ka autoriõigus digitaalsel ühtsel turul. see juhib meid praeguse teemani ehk siis digiteenuste õigusakt mis hõlmab siis loomulikult ka direktiivi uuendamist. mis on aga huvitav, on see, et need õigusaktid sisaldavad juba elemente, mida on võib-olla vaja üldistada ning mida oleks võib-olla vaja lisada digiteenuste õigusakti ning loomulikult ka koordineerida õigesti. peamine näide on näiteks platvormide operaatorite vastutus. sellega jõuan ka turu väljakutsete juurde, mida mainisite koosoleku juhtajad ning professor Stroyer. platvormimajandus on olukorda muutnud. lühidalt öeldes võiks öelda, et see vana idee nii-öelda probleemidest olid vastanduvad probleemid, ostjate ja müüjate probleemid, õiguste omanike ning õiguste rikkujate vahelised probleemid, mis puudutasid intellektuaalomandit aga nüüd on meil kolmnurk, kus on kaasatud kolmas isik ja selleks on platvormi haldaja ning tihtipeale võivad ka platvormide haldajad vastutada millegi eest, mida nad ei ole teinud, näiteks nad ei ole äh, rikkunud õigusi või midagi, aga just seetõttu äh, ongi siin väga palju küsimusi, mida tuleks lahendada digiteenuste õigusaktis. mitu korda juba mainiti ka Safe Harbori sätteid. Safe Harbori sätted kaitsesid teatud teenuse osutajaid, näiteks majutusteenuse pasu-, pakkujaid äh, vastutuse eest. see toimis enam-vähem hästi, aga alati oli see kuidagi negatiivne ning taustal äh, oli alati teadmine, et kusagil on mingisugune vastutus, mis tuleb kusagilt mujalt, mis kaitseb neid teenuse osutajaid selle vastutuse eest. ning üks suur küsimus on järgmine. kas see uus digiteenuste õigusakt peaks sisaldama nii-öelda positiivset vastutuse sätet, mis tähendab, et see iseenesest annab äh, õigusi äh, platvormi teenuste pakkujatele väga oluline on loomulikult ka kestlikkuse teema, mida tuleb arvesse võtta. me kõik näeme, et platvormidel on sotsiaalne dimensioon, mida me kakskümmend aastat tagasi ei oleks osanud ette kujutada. Äh, eraelu puutumatus, diskriminats-, diskrimineerimine ning demokraatlike mehhanismide ohustamine, sotsiaalse stabiilsuse ohustamine me kõik näeme, et internet on muutunud nii oluliseks kõikide inimeste elus, et äh, mingil ajahetkel peame lihtsalt hakkama mõtlema äh, põhiõigustele ning interneti liigsele kasutamisele või interneti kasutamise võimalisel, võimalusele kui äh, inimese põhiõigusele, mida tuleks tagada. või siis mainiti ka täiesti uusi tehnoloogiaid, sealhulgas tehisintellekti ja selle kasutamist mida on võimalik teha või mida peab tegema. on üsna selge, et selleks, et reageerida praegusele turuolukorrale, on vaja sisse tuua rohkem läbipaistvuse kohustusi tuleb su suurendada platvormi haldaja rolli, on vaja rohkem selget informatsiooni sisupakkuja identiteedi kohta, eelkõige on vaja informatsiooni Äh, nende mehhanismide kohta, mida kasutatakse sisu modereerimiseks, mis on üks nende platvormide probleeme. siis juba mainisin neid vastutuse probleeme, mis saavad olema võtmeküsimuseks ja on ehk kaht tüüpi vastutust. mõlemad on olulised, ühte võiks nimetada äh, sisemiseks vastutuseks ehk siis äh, vastutus platvormi kasutajate suunas, näiteks kas müüja võib esitada platvormi haldaja vastu nõude äh, ohtlike kaupade või kauba defektide tõttu. aga loomulikult äh, platvormidel võib olla ka väliseid mõjusid nende suhtes, kes ei ole üldse platvormi kasutajad ning mõlema küsimusega tuleb tegeleda. strateegiad selle jaoks, et äh, saada tagasi turustandardite kontroll taaskord riigi ning Euroopa Liidu alla, on segu erinevatest vahenditest. see on seadusloojate probleem, meil on vaja, meil on need käit-, tegutsemiseeskirjad, mis kakskümmend aastat tagasi loodi, need ei toiminud mina kujutaksin ette, et meil on segu õigusaktidest, standardiseerimisest, mis võiks olla võtmeks, ning seis ka järelevalvest nii liikmesriikide kui Euroopa Liidu organisatsioonide poolt. see oleks põhiline, mida on vaja teha selleks, et ja meil on vaja leida õige segu nendest vahenditest selleks, et uuendada õigusraamistikku, mis kohaldub digitaalsele majandusele. suur aitäh! Thank you as well um,. Then the third. suur aitäh! ja kolmas kõneleja äh, meie paneelis on doktor Simonelli Sepsist, kes teeb meile ettekande selle kohta, kuidas saada kõikvõimalikud kasud e-kaubanduse siseturult, uued majanduslikud võimalused ja väljakutsed digiteenuste jaoks kakskümmend aastat pärast e-kaubanduse direktiivi vastuvõtmist ja teil on samuti seitse minutit. suur aitäh! aitäh, et olete mu siia huvitavale kohtumisele kutsunud ning vaatame, kuidas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 positiivne mõju on ühisturul. see näitab ka, et e-kaubandus vähendab kulusid ning suurendab sidusust Euroopa Liidus. inimesed ja ettevõtted saavad äh, toimida, äh, saavad tegutseda lihtsamalt tänu e-kaubandusele. on võimalik ligi pääseda uutele turgudele tarbijaturgudele, saavad parandada äh, oma pakkumisi ja samuti saavad ka suurendada sissetulekuid. kuid äh, praegu on endiselt siiski ka tõkkeid. enamus tõketest on seotud piiriülese e-kaubandusega, mis on vähem arenenud kui riigisisene e-kaubandus üks küsimus puudutab digitaalsisu ja copyrighti küsimus. me ei tohiks unustada, et äh, digitaalsisu on umbes seitse protsenti kogu sisust. ja kui me nüüd vaatame äh, kulusid äh, ja e, võrdleme seda, mis toimus kakskümmend aastat tagasi praegune direktiiv võeti vastu, kus dire-, internet kasutati konkreetsete isikute vahelise ehm, ehm, su-, ehm, suhetega äh, arenemiseks ning äh, teenuse osutajad äh, tegelesid passiivse ühendamisega. nüüd on meil erinevad platvormid, kes on siis interneti juhtijad, meil on väga palju ettevõtteid, kes müüvad kaubu ja teenuseid. see ei puuduta ainult vahendamist, vaid üritatakse ka eh, pakkuda näiteks eh, ladustamist, eh, tarbijateenuseid ning muud sellist mõnes osas võib öelda ka seda, et oleme suutnud eh, praegusel hetkel eh, ületada lõhet, mida seni pole suutnud teha ükski Euroopa eh, direktiiv. kuid veel olulisem on, kui vaatame nõudluspoolt, ajandusuuringud näitavad et, et kuuskümmend viis protsenti teenusetest ja toodetest käib üle, üle platvormide ning seitsekümmend protsenti tarbijatest soovib kasutada digitaalplatvorme eh, oma eh, ostude tegemiseks. platvormide eelised eh, on kõigile teada, kuid me vaatame nüüd kulusid, siis neid tuleb minimeerida Eh, ning äh, siin on küsimus energia osas, seitse protsenti energia tarbimisest maailmas äh, on äh, seotud internetiotsingutega. olulised küsimused on ka maksunduses, sest suured digiettevõtted hoidu, hoiduvad maksu maksmisest liikmesriikidest ning see on kulukas liikmesriikide jaoks. samuti turu võimsus. Äh, praegu on tekkinud võrgu mõjud, äh, samuti on äh, võimalik mõjutada platvormi kaudu hindasid ja see tähendab seda, et väärtus suureneb, samuti on neil ettevõtete osas läb, suur läbirääkimismõju, samuti on neil ka äh, tarbijale suur mõju, nad äh, saavad kasutada sümmeetrilist informatsiooni, et mõjutada tarbimist, et äh, mõjutada seda, mida tarbija veebis ostab, millised on lahendused. kui vaatame positiivset osa, siis on selge, et tuleb ära kaotada äh, piiriülese kaubanduse barjäärid ning peame tegema kõike selleks, et äh, et äh, reeglid äh, jõustatakse, äh, et suurendada nende ulatust ja tõhusust. samuti tuleb üle vaadata meie autoriõiguse direktiiv ning territoriaalsusküsimus. peame tegema kõik selleks, et andmekeskus oleks roheline ning üks võimalus on äh, nõuda rohelise energia kasutamise nõuet. Äh, küsimus on ka maksundusest, teame, et OECD ütles, et äh, nad soovivad digitaalmaksu kehtestamist aasta lõpuks, kui seda ei toimu, Euroopa Liit peab äh, sekkuma, peaksime olema julgemad kui ülejäänud maailm ning peaksime tegema kõik selleks, et seda küsimust lahendatakse Euroopa Liidu tasandil ning peame tegema kõik selleks, et turu mõju ei kuritarvitataks sest praegused reeglid on mitmendal põhjustel ähm, ebatõhusad, nad ei sobi digitaalajastule, nad räägivad lihtsalt domineeriva positsiooni kuritarvitamisest, kuid sellega see asi ei piirdu. peaksime survestama ettevõtte seaduse täitmist, sest kui me ei ole piisavalt ambitsioonikad äh,, Äh, siis ähm, on see kahjulik kõigile, peaksime vaatama ka seda, kuidas, äh, millised on suhted äh, platvormi tarbijate, platvormide ja koha ja kodanike vahel. oluline on sümmeetria vähendada ja aidata tarbijal paremini valida. meil on nüüd siis nii-öelda internetihoidjad ja haldajad Eh, peaksime aru saama ka sellest, eh, kuidas eh, koostööd teha digitaalplatvormidega ning aru peaksime saama sellest, kuidas internetihiiud saaksid toetada jätkusuutlikumat tarbimist. Give... aitäh, sellega on esimene paneel lõppenud ning annan sõna taas oma kaasjuhatajale. nüüd meie seminari teine osa, teine paneel. selle paneeli teemaks on see, kuidas äh, edendada Euroopa ettevõtete äh, tingimusi selleks, et tarbijatele kasu tuua. meil on viis erinevat ettekannet. esiteks äh, ettekanne professor doktor Jan Nordemannilt, kes on Humboldti ülikoolist Berliinist ning tema arutab meiega digitaalteenuste pakkujate vastutust ning hoolsuskohustust seejärel on meil professor doktor Tiina Pedreski Piisa ülikoolist, kes tutvustab meile uusi arenguid ja innovatsioone, mida tehisintellekt pakub äh, e-kaubandusele ning ka väljakutseid, mida see äh, osutab siseturule. seejärel on doktor Melanie Smith Cardiffi ülikoolist, äh, kes räägib meile liikmesriikide vahelisest koostööst ning jõustamisest. seejärel professor doktor Giovanni Sartor Firenze Äh, asuvast äh, instituudist, kes räägib meile võimalikest uutest aspektidest ja väljakutsetest tarbijate kaitse valdkonnas ning lõpetuseks härra, härra Nick Solomon Future Candy firmast tutvustab meile uusi arenguid digiteenuste valdkonnas ja nüüd annaksingi sõna professor doktor Jaan Nordemannile, et ta tutvustaks meile siseturu toimimist digitaalteenuste valdkonnast ning digiteenuste pakkujate hoolsuskohustusest ja vastutusest. palun, teil on seitse minutit. suur aitäh äh, koosoleku juhataja ja kaasjuhataja äh, kutse eest sellele väga huvitavale üritusele. pean alguses ütlema, et valmistan teile ilmselt pettumuse, sest kui mul oleks rohkem kui seitse minutit, siis äh, täidaksin eeskirja, et äh, sakslased ei alusta äh, ettekannet mitte kunagi naljaga, vaid alati sisukorraga. ma pean kahjuks ajapiirangute tõttu sellest äh, reeglist kõrvale kalduma ning hüppan kohe ettekande sisu juurde. miks me peaksime rääkima teenuseosutajate vastutusest ja hoolsuskohustusest? internetil on väga palju eeliseid, aga ka palju puudusi ning üks oluline puudus on see, et internet tekitab väga palju õiguste rikkumisi äh, tohutus ulatuses. ning väga keeruline on tabada üksikud kasutajad, sest keeruline on neid tuvastada, nad jäävad anonüümseks, lisaks on suur hulk kasutajaid ning äh, väga tõhus on äh, sihtmärgiks äh, võtta teenuseosutajad selleks, et esitada süüdistusi äh, õigusnormide rikkumise eest. see puudutab ka usalduse säilitamist digitaalsete teenuste vastu. meil on usalduskeskus, kellel on teatud hoolsuskohustus hoida ära rikkumisi seega, mis peaks üldiselt olema teenuseosutajate hoolsuskohustus? loomulikult need on teenuseosutajate koht, kohustused, mida nad peavad täitma, aga need peavad olema ka proportsionaalsed, huvid peavad olema tasakaalus eh, tas-, eh, tulemustega selleks, et luua see hoolsuskohustus. see võib olla tsiviilõigusest tulenev kohustus, aga need võivad olla ka haldusõigusest või karistusõigusest tulenevad kohustused. hoolsuskohustuse vastutuse kontseptsioon on äh, olnud olemas juba ka internetieelsel ajastul. kõigis jurisdiktsioonides on ilmselt näiteid näiteks äh, poeomaniku vastutusest, äh, kui ta ei hoolitsenud poe seisukorra eest, külastaja kukku, libastus banaani korral ning murdis oma jala. see on hoolsuskohustuse analoog, seega see ei ole uus nähtus aga loomulikult me peame selle äh, ümber kujundama, et see vastaks digitaalajastule ning digitaalteenuste pakkujatele. mida tuleb silmas pidada selleks, et äh, edasi kujundada seda hoolsuskohustust? ma arvan, et siin on üks oluline aluselement ning äh, härra Schultenolke juba mainis seda oma lühikeses ettekandes me peame eristama eeskirju, mis kehtestavad vastutuse teenusepakkujatele ning eeskirjad, mis kaitsevad teenusepakkujaid vastutuse eest. esimene osa, vastutuse kehtestamine, on Euroopa tasandil väga vähe ühtlustatud on teatud sektorispetsiifiline ühtlustamine näiteks autoriõiguse puhul, ehm, kuid teistes sektorites äh, on äh, mahajäämus palju suurem. nüüd need eeskirjad, mis kaitsevad juba loodud vastutuse eest, on suures ulatuses ühtlustatud. Äh, ning see on meile tuttav e-kaubanduse direktiivist, eelkõige artiklitest kaksteist kuni neliteist ning mina loeksin siia alla ka e-kaubanduse direktiivi artikli viisteist. võib-olla lühike kommentaar professor Destreeli hinnangu kohta, mis puudutab vastutuse sätteid e-kaubanduse direktiivis. mina arvan, et need on väärt rohkem kui ainult hõbemedal. jah, tõepoolest, kakskümmend aastat on möödunud, maailm on äh, muutunud, internet on muutunud aga meil on väga palju äh, pretsedendi õigust e-kaubanduse direktiivi kohta seega õiguslik ebakindlus ei ole minu meelest nii suur, kui see oli algusaegadel. seega mina isiklikult arvan, et meil ei ole äh, tohutut vajadust äh, kõiki osasid reformida, võib-olla mõned osad tuleks reformida, aga mitte kõike, see toimib päris hästi äh, ka kakskümmend aastat hiljem kogu selle pretsedendi õiguse alusel seega vastutuse kehtestamine ja vastutuse eest kaitsmise eristamine üks näide sellest, et tegu ei ole lihtsalt akadeemilise probleemiga, vaid see on praktiline teema. Saksamaal oli autoriõiguse kaasus, mis puudutas Youtube'i. Hamburgi apellatsioonikohus leidis, et Youtube'ile ei kohaldu artikkel neliteist, sellepärast et nad on liiga aktiivsed. aga kohus ei saanud määrata Youtube'ile äh, kahjuhüvitise maksmise nõuet, sellepärast et Saksamaal ei olnud äh, vastavaid sätteid, mis selle kehtestaksid seega see on näide üh-, osalisest äh, harmoniseerimisest, sest ilma selleta, et me ühtlustaksime vastutuse kehtestamise, ei ole meil see vastutus täielik. millised on mõningad äh, ettepanekud hoolsuskohustuste valdkonnas, mida me võiksime selle õigusloome projekti raames arutada? esmalt hoolsuskohustus tegeleda õigusaktide rikkumistega. me võiksime mõelda kolmetasandilisele hoolsuskohustusele. kõigepealt on eemaldamise hoolsuskohustus, mis on üsna tavapärane ka väljaspool Euroopa Liitus, siis on meil äh, eemalhoidmise hoolsuskohustus ning siis kohustus, mis on äh, kohustus ennetada rikkumisi. see ei ole küll sama väär-, sama, aga see on samaväärne me võiksime viidata siin artiklile viisteist e-kaubanduse direktiivist, mida kasutas äh, Euroopa Kohus ning uues autoriõiguse äh, direktiivis on sarnased sätted, mis võtavad aluseks selle kolmetasandilise hoolsuskohustuse lähenemise. üks hoolsuskohustus võiks tegeleda ka ebaseaduslike ärimudelitega. Äh, veidi taustainfot mitte ainult äh, Youtube'i sarnased äh, platvormid, mis äh, tegutsevad seaduslike ärimudelitena, aga kus esineb aeg-ajalt veidi rikkumisi. aga lisaks sellele on meil tõepoolest päris palju ebaseaduslikke ärimudeleid, mis kasutavad struktureeritud veebilehti. mõnikord pakuvad neile teenuseid Euroopa Liidu teenuseosutajad ning mina teeksin ettepaneku, et me hakkame arutama äh, tunne oma äriklienti reeglid, et äh, oleks võimalik esitada süüdistusi ka äh, nendele veebilehtedele, kui nad kasutavad Euroopa Liidu äh, teenusepakkujad. ning veidi mõtteainet tulevikuks on see, et me võiksime mõelda ka hoolsuskohustusele, mis käsitleb suuremat läbipaistvust teenuse osutajate valdkonnas. suur aitäh! So I would like to thank professor Nordemann tahaksin tänada professor Nordemanni selle ettekande eest ja ka sellest, et ta enam-vähem kõneajas püsis. ja nüüd annaksin sõna äh, doktor Pederetšile, kes räägiks uutest arengutest ja innovatsioonist tehisintellekti äh, vallas, mis seonduvad just nimelt e-kaubandusega, väljakutsed siseturu toimimisele. professor, teil on sõna äh, aitäh, et kutsusite mind täna siia Äh, mina tahaksin samuti anda oma panuse sellesse seminari ja rääkida äh, sotsiaalsest mõõtmest, mille tehisintellekt ja platvorm e-kaubandusse on toonud. Äh, väga lühidalt, kui asja lihtsustada, siis kaasaegne tehisintellekt õpib põhiliselt andmetest. kuna meil on võimalik saada tohutut hulka näiteid, mis on loodud inimeste poolt. Äh, võimal-, on meil täna võimalik lahendadagi äh, tänu tehisintellektile pikka aega lahendamata probleeme, näiteks äh, loomuliku keelest arusaamine, sisust, pildist arusaamine Äh, väga palju on tehisintellekti aspekte, millega praegu veel ei tegelda, nagu näiteks arutlemine, äh, inimkeskkonna kohtlemine, inimese ja masina vahelised suhted ja tänane tehisintellekti kvaliteet sõltub väga palju nendest andmete kvaliteedist, millest tehisintellekt õpib. ja äh, Ehm, väga oluline on see, millised on olemas andmed, milline on analüüsitehnoloogia, ehm, arvutite infrastruktuur, näiteks suurepärased tekstitõlked, suurepärased videosisude, kujutiste identifitseerimine. loomulikult kaasnevad selle kõigega ka ohud ja üks, ehm, millest väga palju räägitakse, on see, et väga tihti see, et tehisintellekti otsuste langetamise loogika on selline läbipaistmatu, see on äh, mustades kastides, millest isegi eksperdid ja arendajad ei saa aru. ja samuti on oht, et õpitakse äh, eelarvamuslike andmete baasilt äh, või ebatäielike andmete baasilt ja niimoodi tekivad sellised ohtlikud vead, mis satuvad tarkvarasse ilma, et neid äh, kõrvaldatakse, et neid testitakse või luuakse sellised profili-, profileerimismudelid, äh, mille põhjal otsuseid langetatakse ja mis võivad samuti käituda teatud äh, gruppide suhtes diskrimineerivalt väga oluline on see, et me teadusuuringutes keskenduksime just nimelt reeglitele ja eeskirjadele Eh, meil oleks vaja selgemini selgitatavat, läbipaistvamat, usaldusväärsemat tehisintellekti, eh, mis paneb siis eh, olulisema rõhu inimese ja masina vahelisele koostööle. me oleme selle teemaga juba tegelema hakanud, aga me peaksime minema edasi ja täna kasutaksin oma järelejäänud kõneaega keskendumaks ühele valdkonnale, millest väga palju ei räägita seoses tehisintellektiga, nimelt sotsiaalse mõõtmega tehisintellekt on ju kollektiivne intellekt. see paneb kokku ja äh, avastab äh, mustreid äh, inimeste loodud andmetest. platvormide puhul kasutatakse Äh, seda tehnikat individuaalsete profiilide loomiseks. Äh, tuginetakse reklaamiloogikale, üri-, üritatakse võimalikult äh, palju pöörata, püüda kasutaja tähelepanu ja see samuti on väga oluline aspekt. Need vahendid, need soovitusmehhanismid peaksid äh, inimesed äh, arukamaks muutma, ühendama inimesi inimestega, kellel neil on, kellega neil on rohkem ühist, aitama neil leida tooteid, mis peaksid neile rohkem huvi pakkuma. aga kas see on mõistlik lähenemine? näib, et varjatud äh, põhjus on see, et kui me teeme inimese nutikamaks, Äh, siis äh, justkui kõik muutuks intelligentsemaks, aga see tegelikult ei vasta tõele. paljudel juhtudel nii äh, jah, teatud olukordades võivad intelligentsed inimesed käituda väga jabu, väga ebaintelligentsed teatud kõrvalmõjude tõttu. asi on selles, et meil on väga palju näiteid selle kohta kus eh, intelligentsed inimesed grupina ei käitu üleüldse intelligentselt. kaalume näiteks sotsiaalvõrgustikke eh, ja turuvõrgustikke seal pakutakse välja kõige populaarsemaid valikuid inimestele nagu sina, tuginedes sinu profiilile aga tulemuseks on see, et tekib väga suur ebavõrdsus. on teatud tooted, mis muutuvad järjest populaarsemaks, rikkamad muutuvad rikkamaks teiste inimeste ja toodete kahjuks ja sisu kahjuks. mitmekesisus äh, niimoodi kunstlikult väheneb see on üks platvormi mõjudest äh, ja äh, profiilid rajanevad korrelatsioonil, see tähendab, et inimene äh, ühendatakse endasugustega, niimoodi tugevdatakse ja radikaliseeritakse inimese eelistusi meil on väga palju häid näiteid selle kohta keerulistest süsteemidest, aga ärgem unustagem, et inimühiskond on ise väga keeruline süsteem ja kui me surume inimesed nii-öelda konformismi suunas, siis loome väga-väga pika sellise tarneahela, millest ainult vähesed osa saavad ja suur enamus jääb kõrvale Äh, sarnane olukord äh, puudutab ka online info, äh, keskkonnas arvamuste levitamist. inimesed puutuvad kokku sisuga ja inimestega, kellel on nendega sarnased seisukohad, aga see on kasutajate jaoks väga ohtlik, sellepärast et niimoodi kunstlikult tugevdatakse nende eeli, eelistusi, see võib kaasa tuua radikaliseerumise ja jällegi väheneb mitmekesisus, see on oht pluralismile ja eh, lõppkokkuvõttes ka oht meie demokraatiale. uuringud näitavad väga selgelt, et eelarvamuste eh, sisseviimine meie meediaplatvormidele eh, ei võimalda inimestel enam üksmeelele jõuda, kuigi ilma eelarvamusteta nad oleksid seda suutnud. ja nüüd väga kiiresti ka mõned soovitused. ma arvan, et Euroopa Liit peaks Äh, säilitama mitmekesisuse online platvormidele. Äh, mitmekesisus on Euroopa peamise jõuallikaks nii majanduses, kultuuris kui ka mujal ja tuginedes nendele soovitusmehhanismidele, mis on suunatud just nimelt konformismile ja mitte mitmekesisusele, äh, on ohtlik mitte üksnes tarbijale, võimaldades diskrimineerimist ja manipuleerimist, aga sellel on ka väga kaugeleulatuvad tagajärjed ühiskonnas, suurendavad, need suurendavad mitmekesisuse vähenemist ja minu arvates peaks Euroopa äh, soosima selliseid äh, tehisintellekti vahendeid, äh, mis kaitsevad mitmekesisust, meedia ja infoökosüsteeme, mis suudavad Äh, ühendada ka erinevate seisukohtadega inimesi, turuplatvorme, mis intelligentselt edendavad äh, Euroopa ettevõtete ja toodete mitmekesisust ja mitmekesine, äh, mitmekeelsus tehisintellekt võiks meil aidata saavutada ühendust paljude keelte ja kultuuridega, automaattõlge tõesti areneb väga kiiresti ja niimoodi saaksime luua palju integreerituma Euroopa, aitäh! aitäh, professor Pederetši selle ettekande eest, äh, mis puudutas tehisintellekti ja nüüd annan sõna äh, doktor Smithile, kes räägib jõustamisest ja koostööst liikmesriikide vahel. Teil on seitse minutit, palun. aitäh IMCO komisjonile, et mind kutsuti sellele seminarile ja kuna mul on ainult eh, seitse minutit, ei peatu ma kõigil oma ettekande aspektidel, keskendun paarile asjale. Eh, tahaksin kõigepealt keskenduda eh, kahele asjale. kõigepealt sellele, kuivõrd oluline on e-kaubanduse direktiivi läbivaatamine, selleks on vaja õiget regulatiivset raamistikku ja see on iseäranis oluline, kui me tahame luua sellise jõustamismudeli, mis on tõhus ja millel on tõhusad koostöömehhanismid liikmesriikide jaoks. ja teiseks äh, tutvustaksin väga lühidalt oma äh, lemmikjõustamismudelid äh, üks põhjus, miks me vajame digitaalsete teenuste akti, on see, et e-kaubanduse direktiivi regulatiivne raamistik enam ei toimi ja mina räägin regulatiivse raamistiku all sellest, kuidas me näeme probleeme ja kuidas me näeme lahendusi interneti reguleerimisele. minu arvates me peame liikuma äh, iseregulatsioonilt ähm, ja äh, konkurentsilt ja tarbija valikutel rajanevalt äh, mudelilt ähm, Äh, avaliku õiguse ja avalike väärtuste raamistikule. Äh, avalike väärtuste raamistik ei prioritiseeri vaba sõna, sõnavabadust üle teiste põhiõiguste ja põhiväärtuste e. e-kaubanduse direktiiv seda paraku tegi. vaba, sõnavabadus oli Eh, midagi, mis, eh, mida sai kasutada kaitsena vastutuse eest, see on Ameerika lähenemine sõnavabadusele, see ei ole Euroopa lähenemine vaba äh,, sõnavabadusele. Euroopa Inimõiguste Konventsioon seda niimoodi ei sätesta äh,. paraku komisjon jätkab endist lähenemist, on nimelt üks punkt, mis ütleb, et äh, kõikehõlmav õigus sõnavabadusele ja minu arvates on selline lähenemine ebaõige Äh, loen ette ka ühe tsitaadi, äh, mis äh, võtab hästi kokku seda, kuidas me oleme Internetti reguleerinud. kõigepealt liberet-, kapitalism, turg reguleerib kõike, siis väitsid platvormi, et mitte ühelgi regulaatoril ei ole õigus neid reguleerida, siis väidavad platvormid, et nemad, kogukonna platvormid on need, kes peavad reguleerima ja mõne aja pärast muutubki see realismiks, turg ei ole ennast kontrollinud, äh, olulised tegijad on tegevuskava paika pannud ja lõpuks äh, viimasel paaril aastal oleme olnud olukorras, kus äh, seadusandjad on keskendunud kahjudele ja ohtudele, nagu näiteks vihakõnedele, autoriõigusele, selle asemel, et keskenduda struktuuridele ja protsessidele ja veel hiljem Äh, Maria Black ütlevad, saadakse aru, et äh, kuna seadusandjad on äh, kõrvalvaatajad olnud, siis on suured ettevõtted asjad enda kätte võtnud ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me ka asendaksime konkurentsi siin avalike väärtustega millele me peaksime keskenduma uue, uues digitaalteenuste aktis? me peaksime keskenduma horisontaalsetele protsess, protsessidele, sisestruktuuridele ja mitte nende struktuuride välismõjule. ainult eh, niimoodi saame looma midagi, mis on jõustatav, me peame kitsendama seda eh, kohaldamisala eh, me peaksime keskenduma ärimudelitele, mitte aga üritama tegeleda kõigega see võib jääda ainult püüdluseks, sellepärast et kui seda pole võimalik jõustada, siis ei ole sellistel reeglitel ka mõtet. oma raportis äh, ma olen käsitlenud äh, kõiki digitaalse teenuste turu äh, mudeleid, kõiki jõustamismudeleid, mul ei ole praegu aega nendest rääkida, aga teine asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et digitaalsete teenuste akt ei lahenda kõiki reguleerimisprobleeme ega peakski üritama seda teha. Äh, reeglite väljatöötamine äh, lähtub sellest, et meil on ühised äh, eesmärgid ja väärtused, mida me tahame kaitsta ja see on tagasiulatuvalt seotud usalduse loomise ja legitiimsusega, mitte usalduse ja legitiimsusega platvormide suhtes, seda peavad tegema platvormid, vaid vaja on usaldust ja legitiimsust just nimelt reguleerimissüsteemi suhtes, see on Euroopa Liidu jaoks oluline. ma ei tea, kas te seda slaidi väga hästi näete, aga see on see mudel, mille mina olen välja pakkunud Äh, selleks, et jõustada horisontaalseid reegleid, mis keskendub ju nimelt platvormide struktuuridele ja protsessidele ja mitte tulemustele ja see on äh, segu äh, andmekaitse üldmäärusest, selle jõustamismudelist ja tarbijate kaitse koostöömudelist ja miks ma valisin just nimelt need kaks mudelit, lisades siia üht-teist, seisneb selles, et andmekaitse üldmäärus äh, annab avalike väärtuste raamistiku ja äh, tarbijakaitse koostöömäärus äh, tagab jõulised koostöömehhanismid jõustamiseks liikmesriigiti ja sellel on veel üks täiendav element Eh, see loob võrgustiku, millel on täiendav, eh, täiendavad volitused. Eh, nii et, et tarme, tarbijakaitse õigusaktides on väga palju survevahendeid, platvormidega oleks lugu hoopis teistsugune. väga keeruline on jagu saada kõigitest nendest jõustamise takistustest, mis meil ühisturul on. peamine probleem on see, et platvormid ei ole läbipaistvad et ei ole piisavalt reguleerijatel vahendeid ja ei ole piisavalt oskusteadmisi, kuna valdkond on äärmiselt keeruline. ja veel üks asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et rohkem ei ole kindlasti parem äh, erinevate reeglite äh, kompleksid lihtsalt tekitavad väga keerulise jõustamise süsteemi, mida, millest kasutajad aru ei saa. ja liikmesriigid on tõesti hädas selliste reeglite jõustamisega ja siit ei sünni sellist sidusat raamistikku, nii et, et parem oleks lihtne eh, jõustamisraamistik, eh, mis oleks palju selgem kui praegu selline koordineerimine liikmesriikide tasandil, nii et, et minu arvates digitaalsete teenuste akt ei lahenda kõiki probleeme ega peaks üritamagi, me peaksime keskenduma platvormide horisontaalsetele protsessidele ja struktuuridele, tuginema avaliku äh,, avalikele väärtustele ja äh, nendele platvormidele endile, niimoodi suurendame usaldust äh, platvormide reguleerimise vastu ja äh, konkurentsiraamistikust, kaubandusõiguse raamistikust äh, peaksime keskenduma keskenduma äh, muudele asjadele, me pea, ei pea järgima USA arusaamist sõnavabadusest, peaksime keskenduma rohkem nii-öelda horisontaalsetele asjadele ja äh, lõppkokkuvõttes ei ole mõttes reegleid, kui meil ei ole süsteemi, mis suudaks neid reegleid jõustada, aitäh. Thank you, doktor Smith. aitäh, doktor Smith. ja nüüd annan sõna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 So thank you very much for your attention. Uh, I look forward to the continuation of this meeting. Thanks to Prof. Dr. Sartor also. Aitäh professor Sartorile, kes meiega veebiühenduse kaudu liitus Firenze ülikoolist. ning nüüd tuleb meil viimane ettekanne teises paneelis ja ma annaksin sõna härra Sohnemannile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 Ah, now, okay. Um, let's talk about the future. So, future candy is a research. räägime tulevikust um,. ei, soovime, et Euroopa ettevõtted oleks innovaatilisemad. Uh, vaatame ka tehnoloogiat, meie usume teh-, leiutajatesse, millega nad praegu tegelevad, milline on digitaalteenuste olukord ja räägime ka sellest, mis toimub viie või kümne aasta pärast. kõigepealt varsti on meiega 5G, mis tähendab ülikiiret kommunikatsiooni ja siis äh, ka väga palju roboteid, kes äh, tegutsevad meie restoranides, teevad süüa, robotid ehitavad äh, maju, et ehitame maju kiiremini ning samuti ka tarbijad on nutikamas. siin olen äh, Ehm, olen ma oma, eh, oma kohvriga, see jäle, jäl-, jälitab mind kõikjal, kus ma lähen, täna ei ole mul kaasas. samuti on meil ka näotuvastussüsteem maksete tegemiseks, see varsti jõuab ka Euroopasse, Whatsapp hakkab tegutsema Indias kümme miljonit inim-, elanikku Indias saavad Whatsappi maksete kasutamiseks ning eh, ning äh, Saksamaal on sarnane võimalus äh, Ahausis, mis äh, on väike lind Hollandi piiri peal, kakskümmend tuhat elanikku, neil on maksed kõikjal Euroopas, seda on võimalik kasutada ainult selles linnas, kuid see on ka sarnane oli vabamaksetega. vaatame nüüd viie aasta pärast äh, on meil rohkem andmeid, vaatame neid andmeid veel, siin on näiteks nutitelefon, see mitte ainult ei kontrolli äh, seda, kui palju te mm, kaloreid kulutate, vaid ka seda, sensorid tuvastavad, kui palju kaloreid te tarbite. näeme roboteid igapäevases elus, siin on, näete robotid, mis kõnnib teie kannul, võite temaga seljas sõita ja sellega äh, ostmas käia, see äh, on igas poes tulevikus olemas. järgmisena on ka digitaalsed koduloomad. Äh, ka on võimalik nendega suhelda ja jätta pereliikmetele sõnumeid. autod on äh, nutikamad, näiteks äh, Visa ja Ford äh, toodab äh, maksevõimelist autot, ehk siis on võimalik minna drive-in restorani ja auto maksab ise või näiteks samuti ka ähm, kiirteedel on võimalik maksta, samuti on meil ka digitaalne töötajad, ehk siis kui tööintervjuudele, Amelia teeb tööintervjuud ja tema äh, on siis see, keda, kellega nõeldakse enne päris inimesega rääkimist. ning näete nüüd veel, äh, need neli äppi aitavad mul paremini elada, näiteks esimene on, naine on minu treener, äh, kolmas naine telefoniga on minu virtuaalne sekretär ja neljas aitab mind hobidega, ehk siis need on neli virtuaalset assistenti Nad elavad minu eh, nutitelefonis ja arvutis. samuti on meil 3D printimine võimalik eh, mitte praegusel kujul, vaid eh, kasutavad kanepit, mida võib taaskasutada ning sellest võib näiteks pööd, mööblit teha ei ole vaja Hiinast midagi või Brasiiliast tellida, on võimalik taas Euroopas tootma hakata. Lähme nüüd vaatame, mis toimub kümne aasta pärast. 6G, mis muutub veelgi kiiremaks. mida? praegu, eh, siis eh, see hakkab veel kiiremini toimima, mida see tähendab, et eh, et meil on isejuhtivad autod, kaheksakümmend protsenti neist kümne aasta pärast Euroopa kasutab ise sõitvaid autosid. ainult väga vähestel teedel võib äh, sõita inimesed. järgmisena on meil äh, õigeaegne äh, pakkide edastamine või ostude edastamine Eh, näiteks on vaja tualettpaberit, eh, siis eh, robot helistab kella enne, kui peate kempsu minema. näete, Felix teeb seda sama, see kõik on individuaalne, see ei kasuta energiat, kõik on elektripõhine. ta ei, ta ei tekita CO2 heiteid, kümne aasta pärast on meil ka ülipersonaalsed tooted, mille aluseks on DNA, näiteks DNA e reisimine, see on minu DNA, e, DNA profiil eh, ning eh, see näitab kõiki riike, kust minu DNA pärit on. kümne aasta pärast ma, nad suudavad öelda, kust eh, minu DNA pärit on, võin külastada iga küla, kust minu DNA pärit on. kuid mitte ainult reiside puhul, vaid ka toidu puhul, täie see teab täpselt, mida süüa või mida ette, mulle öeldakse täpselt iga päev, mida ma tegema peaks või mitte. ja mida see kõik tähendab, teeme kokkuvõtteid. digitaalsed teenused tulevikus äh, on äh, sujuvad, ülimalt personaliseeritud ja jätkusuutlikud. ning äh, ma arvan, et te peaksite seda tüüpi teadma Josep Barrell, ta on, on äh, volinik detsembrist alates. tema oli väga vapper, eelmisel nädalavahetusel ütles ta, rääkides äh, välispoliitikast, äh, Euroopa peab muutma, muutuma võimu ihkavaks ja ma ütlen sedasama, me peame välja töötama äh, iha muutuda mm, digitaalselt äh, võimas äh, olemiseks. Äh, lükkame ameeriklased välja. peaksime välja töötama ka, ka investeerimisfondi, mis, mis tehisintellekti in, investeerib, tuleb investeerida andmekaitsesse ja samuti ka äh, Äh, uudsetesse tulevikunägemustesse. okei okay., thank you very much for. suur aitäh selle viimase ettekande eest. sellega oleme jõudnud teise paneeli lõppu ning äh, anname nüüd sõna Euroopa Komisjonile. komisjoni nimel on meil siin härra Prabrat Agarval, kes on üksuse tegevjuht kes vastutab e-kaubanduse platvormide teema eest DigiConnectist. aitäh, mulle öeldi, et see saab olema keeruline ettekanne. aitäh, et kutsusite mu siia kõnelema äh, oma tänasel kuulamisel ja sellel väga huvitaval seminaril, kus on olnud väga huvitavaid ettekandeid. mina olen Prabhat Agarwal, ma olen äh, üksuse juhi asetäitja, me tegeleme digitaalteenuste õigusaktiga, mis peaks valmis saama aasta lõpuks. mul on mõned sissejuhatavad äh, märkused ning seejärel üritan teile teha lühikese ülevaate selle kohta, kuhu me oleme Euroopa Komisjoniga jõudnud. eelmiste kõnelejate pettumuseks räägin küll veidi reguleerimisest, aga piirdun võimalikult vähesega vastaksin ka mõnedele väga huvitavatele aspektidele, mida ma mõnedes ekspertide ettekannetes kuulsin. ma ei saa väga üksikasjalikult äh, nendel peatuda, sellepärast et äh, see oli väga rikkalik sissejuhatav äh, materjal. kuidas ma siis selleks ettekandeks valmistusin, ma rääkisin eile õhtul pikalt oma kaheteistaastase tütrega ning küsisin temalt, milliseid teenuseid tema oma igapäevases elus kasutab ta rääkis mulle, et äh, kõige rohkem kasutab ta TikTok'i. Äh, palun tõstke käed, kes siin ruumis TikTok'i rakendust kasutavad. Aleksander, sina oled TikTok'i kasutaja? suurepärane, kaks professorit kasutavad TikTok'i, ka ruumi tagaosas on kasutajaid ja veel üks. väga hea ma rääkisin temaga ja üritasin aru saada, kuidas see süsteem tegelikult toimib ning milline on tema keskkond, milline on tema digitaalne keskkond, äh, milles ta elab ja kus ta äh, igapäevaselt äh, väga palju aega veedab oma seadme vahendusel. ma palusin talle näidata, milline on tund aega Tiktokis, kuidas tema tegutseb. loomulikult mul oli väga palju eelarvamusi ma loodan, et äh, meil ei ole siin Tiktoki rakenduse esindajad täna, aga üllatuslikult äh, oli tema lemmikkanal äh, Kliimakanal ehk siis hulk noori inimesi, kes koguvad informatsiooni koolirede protestide kohta. ta vahetab sõnumeid oma sõpradega, jagavad informatsiooni kliimamuutustega seotud teemadel ning see oli peamine allikas loomulikult on väga palju popstaare, kellest ma polnud varemgi kuulnud. ta jälgib neid äh, popstaare üsna äh, aktiivselt Tiktokis ning ma pean ütlema, et äh, osa sellest muusikast oli täitsa hea. siis on loomulikult sõprade võrgustik ning huvitaval kombel on ta väga rahvusvahelises keskkonnas. enamik tema sõpru on hiljuti kolinud teise riiki, nad asuvad nüüd Äh, muudes Euroopa riikides. tema parim sõbranna on näiteks äh, Hispaanias, äh, teine parim sõbranna Prantsusmaal ning nad saadavad väga palju videosõnumeid Tiktokis. seega tund aega minu tütre digielus pakkus informatsiooni kliimamuutuse protsessi kohta ning kliimamuutuste taga oleva teaduslike faktide kohta, väga palju popmuusikat ning väga palju suhtlemist sõpradega, kes nüüd elavad teistes riikides Euroopa Liidus. see ei ole olu, see ei ole vaade tulevikku kümne aasta pärast, nagu rääkis meile eelmine kõneleja, vaid see on lihtsalt ülevaade sellest, mida lapsed praegu teevad ning nad tegelevad sellega samal ajal, kui mina üritasin ettekannet ette valmistada. kuidas aga on see seotud digiteenuste õigusaktiga ning meie reguleerimisülesandega. esiteks loomulikult tuletas see mulle meelde äh, vana ütlust. kalad äh, ujuvad vees, aga nad ei taipa, et nad vees ujuvad, täpselt samamoodi nagu lapsed, kes on veebis, ei märka, et nad on veebis me kasutame teenuseid piiriüleselt, aga me ei märka, loogika, et me võtame seda täiesti iseenesestmõistetavalt, et me saame teenuseid piiriüleselt kasutada. siin on minu esimene punkt. ühtse turu kuldmedal, mida Aleksander enne mainis, ning põhjus, miks meil on sujuv juurdepääs piiriülestele teenustele Euroopa Liidus, on just tänu äh, siseturule ning e-kaubanduse direktiivile. ning see säte keelab äh, liikmesriikidel kehtestada piiranguid äh, igasugustele piiriülestele teenustele, mitte ainult platvormidele, vaid igasugustele rakendustele, veebilehtedele e, e-kauplemiskohale. mitte ükski liikmesriik ei saa piirata teisest liikmesriigist pakutavat teenust, välja arvatud väga kitsal hulgal eranditel. ning see ongi siseturu sätte tuum ja väga oluline osa. ma küsisin originaal, esialgse direktiivi äh, sõnastajalt äh, tema kogemuste kohta selle e-direktiivi äh, koostamisel ning ta ütles midagi väga huvitavat. pärast seda, kui füüsilised piirid Euroopa Liidus kaotati, oli väga suur motivatsioon tagada, et ka need õiguslikud barjäärid langeksid ning see oli e-kaubanduse direktiivi peamine eesmärk, ning äh, see on seotud ka siseturu läbipaistvuse direktiiviga, selleks, et tagada, et need õiguslikud barjäärid digitaalse turu puhul isegi ei hakka kerkima. märkasin seda eile õhtul, kui mu tütar äh, äh chat'is ning ta viskas mu lõpuks oma toast välja et äh, see piiriülene teenuste pakkumine, mis on tõepoolest e-teenuste direktiivi südames, on muutunud meie jaoks nii loomulikuks, mitte ainult seetõttu, et internet on piiriülene ja ülemaailmne, vaid lihtsalt seetõttu, et me võtame seda iseenesestmõistetavana. on veel mõningaid elemente, äh, mida tahtsin teiega jagada komisjoni president teatas äh, eelmisel suvel ning see on ka üks põhjuseid, miks me siin oleme, et uus digiteenuste õigusakt äh, uuendab, äh, viib uuele tasandile vastutuste sätted platvormide puhul, teenuste ja toodete puhul ning see viib lõpule meie ühtse turu. loomulikult need ohutuse ja vastutuse eeskirjad on peamiselt e-kaubanduse direktiivis, me kuulsime suurepäraseid ettekandeid äh, selle kohta, aga need on olemas ka teistes õigusaktides, peamiselt küll aga e-kaubanduse direktiivis on need äh, kohustused äh, sätestatud. kaks aspekti, millega me tegeleme. siseturg, äh, selle tugevdamine, mida juba mainiti, minu meelest kuldmedal võib-olla oli veidi liialdatud, sellepärast et meil on siseturul mõningaid puudujääke, ka teised mainisid, et on vaja hoolikalt vaadata, mida me teeme ning tarbijakaitse või kasutajate kaitse laiemalt äh, siseturul on teine element ning meil on Euroopa Komisjoni presidendilt antud ülesanne ka seda teemat uurida. paljud ütlevad, et e-kaubanduse direktiiv on aegunud, see on pärit aastast kaks tuhat ja nii edasi ning loomulikult see on tõsi aga tegelikult need teenused, äh, mida reguleeritakse, pärinevad äh, direktiivi äh, eilsest ajast. Google loodi üheksakümne kaheksandal aastal, eBay loodi üheksakümne viiendal aastal, Amazon üheksakümne neljandal aastal. tihtipeale räägime sellest, et sotsiaalmeediateenused on väga hiljutised, aga MySpace loodi üheksakümne üheksandal aastal ja Vikipeedia ka kahe tuhandenda aasta ringis seega direktiivi loomise ajal oli juba olemas väga palju teenuseid. loomulikult nende teenuste kasutamise ulatus, nende olulisus meie ühiskonnas ja igapäevaelus ning äh, kui palju me nende teenuste abil saavutame, on olulisel määral edasi arenenud mulle väga meeldis eelmises ettekandes äh, äh, väljendatud mõte platvormide mitmekesisuse kohta seda oleme oma eelmises, eelnevas töös väga palju rõhutanud. väga lihtne on keskenduda neljale-viiele suurele platvormile ning öelda, et sellele me peaksimegi keskenduma. jah, on tõsi, et need on platvormid ja platvormiteenused, mis nõuavad meie tähelepanu ning kindlasti need saavad olema meie regulatiivse tähelepanu keskmes, kui me seda õigusakti koostame, aga me ei tohi unustada, et on umbes kümme tuhat väikest platvormiteenuste pakkujat Euroopa Liidus. enamik neist, üheksakümmend protsenti, on äh, idufirma faasis, neil on vähem kui kümme töötajat ning teatud määral need kümme tuhat platvormi kujutavadki Euroopa Liidu äh, loomevõimet äh, konkureerida Need on saanud alguse erinevatest initsiatiividest, nad on rahastatud kas era- või avalikust sektorist ning eh, need ongi innovatsiooniseemned homseks päevaks. keskendudes eh, väikesele arvule suurtele platvormidele, mida me kindlasti digiteenuste õigusaktis teeme, ei tohi me unustada, et on väga palju erinevaid eh, uusi loodavaid teenuseid ning me peame tagama neile õiged tingimused selleks, et kasvada ning laieneda kodumaal eelmine kõneleja mainis ka seda, et meil on vaja äh, visionääride rahastust, et investeerida nendesse idu- ja kasvufirmadesse. seda ideed on väga palju arutatud ka varasemalt, aga lisaks äh, fondile me peame tagama selle, et piiriülene laienemine oleks äh, midagi lihtsat. keegi juhtis tähelepanu, et ma kasutan kogu aeg samu nalju, aga, aga aga ma olin Riias äh, startup festivalil ning üks äh, õpilasi küsis äh, minult pärast oma majutusteenuse jagamise idee tutvustamist, et kas on mingisuguseid Euroopa Liidu eeskirju, millest ma peaksin teadlik olema. mina vastasin, et ei, ära muretse, keskendu lihtsalt oma ideedele. digiteenuste õigusakt on loomulikult lihtsalt äh, koodsõna ning homme äh, avalikustab komisjon oma digitaalse strateegia koos äh, andmesuhtluse ning tehisintellekti dokumendiga. palju ettekandjaid keskendus tehisintellektile ning andmetele ning kindlasti need teemad on kajastatud ka komisjoni dokumentides ning kindlasti räägitakse ka digiteenuste õigusaktist, mis ning ma ning kindlasti teile pakub väga palju huvi ja põnevust äh, see, kuidas äh, dokumendis räägitakse digiteenuste õigusaktis. aga nagu ma juba ka hommikul ütlesin, siis meil on kindlasti laialdane avalik äh, konsultatsioonide voor, mis loodetavasti algab juba märtsikuus. me üritame parimal võimalikul viisil olla valmis sellega märtsi teiseks pooleks. me keskendume konkreetsetele teemadele, mida me tahame uurida konsultatsioonid ei käsitle mitte ainult teemasid, mis on seotud siseturuga, tarbijate ohutusega veebis või vastutuse teemadele, vaid lisaks küsime ka seda, kuidas muuta siseturg konkurentsivõimelisemaks äh, uutele turuosalejatele. rääkisime ka turule sisenemise tõketest. kui uus teenus soovib konkureerida nende suurte platvormidega me peame silmas pidama näiteks viie aasta pärast tulevikku, kui autod on ka makseplatvormid, aga me tegelikult näeme seda, et erinevad äh, platvormisüsteemid lähenevad, need koonduvad äh, teatud suurte ettevõtete alla ning me esitame ka küsimusi selle kohta, kuidas mõningate nende probleemidega tegeleda. rohkem üksikasju on loomulikult äh, siis kättesaadavad hiljem, see on endiselt pooleliolev töö ja ma loodan, et äh, minu öeldut ei avaldata kohe Poliitikos. veel mõned viimased äh, märkused. minu meelest jõustamine on väga oluline. Te ütlesite, et pole mõtet koostada reegleid, kui neid ei jõustata. tõepoolest, ka see on osa meie probleemi analüüsist. ja ma arvan, et on väga oluline, et meil on kättesaadavad kohandatud reeglid, võimalused reeglite eeskirjad, reeglite jõustamiseks, mis ka toimivad ning meie mõjuhinnang kindlasti uurib kõiki neid erinevaid võimalusi, mis on jõustamise puhul kättesaadavad. mulle väga meeldis avalike väärtuste äh, raamistik ning ma tsiteeriksin midagi, mida meie komisjonis tihtipeale ütleme üks eesmärk on see, et meie missioon on kujundada ja määrata reeglid oma inforuumi jaoks. see on tema eesmärk ning mul on hea meel, et ma saan temaga äh, koostööd teha, et tema heaks töötada. me määrame need raamistikureeglid, mis äh, kohalduvad meie teenustele, teenuste osutamisele, inforuumile ning ka õiglasele konkurentsile ma arvan, et seda te pidasitegi avaliku väärtuste raamistiku all silmas, aga ma lihtsalt sõnastasin selle veidi teisiti. ma arvan, et siinkohal teeksingi kokkuvõtte. ma juba rääkisin meie esialgsest ajakavast, meil on kolmenädalased konsultatsioonid märtsikuus. neljandas kvartalis, neljanda kvartali lõpus peaksime välja tulema ettepanekuga lisaks konsultatsioonidele viime läbi ka erinevaid seminare ja kuulamisi. meil on väga hea meel, et äh, IMCO tegelikult äh, meist ette jõudis, sest osa sellest tööst, mida te täna siin tegime, on täpselt see, millega meie jätkame ning me äh, kindlasti uurime tähelepanelikumalt mõningaid neid ettekandeid ja materjale, mida täna tutvustati. siinkohal tänaksin komisjoni, et andsite mulle võimaluse sõna võtta. Teil on kindlasti võimalik esitada Äh, konkreetseid küsimusi äh, minu äh, direktoraadile ning kõik, mis ma täna ütlesin, on öeldud tavapärase reservatsiooniga. aitäh selle ettekande eest. programmis te näete, et meil on nüüd kakskümmend minutit aruteluks parlamendisaadikute ja ekspertide vahel. ma teen ettepaneku, et me suunaksime küsimused konkreetsetele ekspertidele sellepärast et kui kõik hakkavad kõigile küsimustele vastama, siis me kahekümne minutiga hakkama ja härra Kolaja ja ma palun, et te piirduksite küsimuse esitamisel ühe minutiga. okei okay,, poolteist. on väga raske, sest mul on neli küsimust. kõigepealt äh, aitäh äh, kõigile ettekandjatele. üks küsimus äh, professor Schulten-Olkele ma loodan, et ma hääldasin tema nime õigesti. Teie arvates, kuidas me saaksime safe harbor reeglit ajakohastada, te rääkisite, et see on vananenud niimoodi, et me äh, austame seda üldist äh, kohustust äh, arvestada andmekaitsega ja eraelu puutumatusega, mis on e-kaubanduse direktiivis ja et ei, me ei ohustaks Euroopa iduit firmasid. minu teine küsimus on härra Simonellile ta kõneles Euroopa Liidu autoriõiguse reformimisest ja mul on küsimus, kas jutt käib praegusest autoriõiguse reformimisest, mis meil on nii-öelda pärast seda reformi või äh, pidasite te seda silmas, mis suhtus parlamendi eelmisel ametiajal? mina ei tahaks seda, mis juhtus eelmisel ametiajal, reformiks nimetada ja minu kaks viimast küsimust on mõeldud professor Nordemannile. üks neist puudutab ühtlustamist, millest te kõnelesite. küsimus on järgmine. kas teie arvates teavituste ja tegude raamistik, nagu ta praegu on, on piisavalt ühtlustatud selleks, et ebaseadusliku äh, sisuga online keskkonnas toime tulla, kas see on piisavalt äh, ühtlustatud, et me peaksime otsima lahendusi mujal, nagu näiteks vastutuse reeglite kohandamine või mõned muud meetmed. ja teine küsimus äh, puudutab eemaldat töötuks jäämise kohustust. Äh, kuidas on äh, see äh, kooskõlas üldise mittejälgimise kohustusega, kuidas selleks, et info jääks platvormilt eemale, peavad, peavad platvormid ju kontrollima pidevalt kogu infot. mõned küsimused ja siis anname võimaluse vastata, kui see teile sobib ja minu kaasjuhataja tahab esitada küsimuse. mul on küsimus Äh, professor Nordemannile. see on seotud teemaga, mida me juba võib-olla kaudselt puudutasime. aga äh, väga palju tähelepanu me sellele ei pööranud, see on seotud äh, direktiivi territoriaalse kohaldamisega. ja sellega kuidas ähm, see tõeline äh, andmekaitsesüsteem toimib. Äh, mitte üksnes Euroopa Liidu tasandil, vaid ka rahvusvaheliselt. ja mis puudutab territoriaalset kohaldamist, siis tahaksin küsida, et kas see direktiiv, kui me räägime näiteks kaupade ja teenuste vabast liikumisest, äh, pöörame tähelepanu just nimelt online turustusplatvormidele siis äh, kuidas äh, saame võtta sihikule ka kasutajad, kes on väljaspool Euroopa Liitu, kuidas äh, me saame, et ka nemad kaitseksid tarbijaid, nagu ma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, on meil terve rida probleeme, mis seonduvad just nimelt nende toodetega, mis tulevad kolmandatest riikidest, iseäranis nendest, mis ei järgi äh, tehnilisi äh, äh, eeskirju, tervishoiu ja ohutusreegleid. kuidas me saame e-kaubanduse direktiivi laiendada ka nendele teenustele ja toodetele, mis tulevad väljaspoolt Euroopa Liitu? aitäh! kasutan nüüd juhataja privileegi ja annan võimaluse ka teistel, kes siin kohal on, küsimusi esitada, sest parlamendisaadikutel rohkem küsimusi ei ole. ja kaks küsimust, kui te suudate pidada kinni pooleteisest minutist. kas siin on keegi, kes soovib esitada küsimusi? palun, teil on selleks võimalus. üks sooviavaldaja seal. ja palun. ja palun tutvustage ka ennast. aitäh. Federica Pišnik Äh, töötan Saksa linnade assotsiatsiooni heaks ja meie jaoks on äh, online platvormid äh, ja teenused, mida need pakuvad, väga olulised ja just see, et, et nad pakuvad teenuseid mitte ainult päritoluriigis, vaid ka sihtkohariigis ja õiguse jõustamine. mul on üks küsimus härra Schulze-Notke rääkis uutest suhete struktuuridest, kas selles uues seaduses peaks olema ka uus defi-, definitsioon selle kolmnurga jaoks või on meil veel rohkem neid osalisi, kui me vaatame majutust, näiteks digitaalsete teenuste majutamist, kas te näete siin võim-, vajadust uute definitsioonide järele ja kas äh, te näete, et me peaksime parandama ka päritoluriigi ja sihtriigi põhimõtteid, aitäh. aitäh. kas on veel üks küsimus? jah, palun tutvustage ka ennast. hea meelega. Greg Poland äh, kommertstelevisiooni assotsiatsiooni esindaja Euroopas ja äh, te rääkisite siin vastutuse küsimustest ja professor Nordemann ja teised võiksid täpsustada, Äh, kuidas nad seda aktiivne-passiivne vahet teevad, see on äh, platvormide vastutuse seisukohalt väga oluline. aitäh! Äh, sellest peaks nüüd piisama ja ma palun, et need inimesed, kellele küsimused esitati, neile palun ka vastaksid. ja kes alustab? mul esitati kaks küsimust, ütleb härra Schulte-Nölke kõigepealt, ähm, kuidas peaks see uus kaasaegne vastutuse süsteem välja nägema ja kuidas ähm, see mitte üldise seire kohustus saaks alles jääda? ma ma ei äh, usu, et seda peaks säilitama täpselt nii, nagu äh, see oli siis, kui ta sätestati, sest sellisel ajal ei olnud veel ka tehisintellekti, mis äh, oleks sellist esialgset kontrolli suutnud teha. praegu tegelikult on tehisintellekt olemas ja see võimaldab platvormidel väga kergesti teatud sisu tuvastada Äh, ma ei tea, kas äh, see jää, võiks jääda selliseks rangeks põhimõtteks, äh, kuidas vastutuse süsteemi kaasajastada, nagu ütles kolleeg Nodemann ja mina ise ja ka mitmed teised kõnelejad, ma arvan, et kõigepealt on võib-olla sellised tuvastatavad lüngad, kus meil on ainult negatiivsed reeglid ja äh, mis äh, ei, äh, ei välista seda, et liikmesriikide õiguses kuskil mingi vastutus on, aga see ei ole seotud siseturuga. võib-olla peame mõtlema ka sellele, kuidas teatud piiratud juhtumite puhul vastutus sisse viia ja siis teatud tegevuste kaitsmine vastutuse eest see eh, reeglistik vajab ka kaasajastamist, tuleb vaadata Euroopa Kohtu eh, pretsedendiõigust. Eh, tuleb vaadata konkreetseid tegevusi, mis tuleks palju selgemalt reguleerida, nii et siin ei ole vastutuse eest kaitstud, näiteks tuua Uber näitena Äh, väga selge on, et äh, õigusaktid on ajast maha jäänud. ja äh, väga oluline on ka see, et tõepoolest uued definitsioonid tähendavad seda, mida ma ütlesin, et uus süsteem peab paika panema teatud tegevused ja ette nägema äh, konkreetse vastutuse süsteemi. ja viimane hoiatus äh, päritoluriigi põhimõtte kallale minek võib olla äh, siseturu seisukohalt väga ohtlik ja ma suhtuksin sellesse väga ettevaatlikult. tänan küsimuste eest. aitäh. jah. mina vastaksin autoriõiguse küsimusele ma rääkisin autoriõiguse reformist, mitte sellest, mis oli enne. Äh, autoriõigus äh, on seotud territoriaalsusega, see on üks äh, sektor, kus me aktsepteerime, et sisu võib edastada ainult ühes liikmesriigis ja mitte teistes. ja näiteks ma saan vaadata oma lemmikjalgpallimeeskonna matše Itaalias, aga Belgias ma seda vaadata ei saa ja seetõttu oma Apple Store'is ma ei saa teatud äh, rakendusi. see ei ole äh, digitaalne ühtne turg sisu jaoks. see oli see, mida ma öelda tahtsin aitäh nende küsimuste eest, tõepoolest äh, väga huvitavad küsimused ja väga vähe aega nendest rääkida. Äh, alustame sellest teavitamise ja mahavõtmise süsteemist, kas see on piisavalt ühtlustatud. ausalt öelda pärast kahtekümmend aastat äh, pretsedendi õigust liikmesriigis ja samuti Euroopa Kohtu pretsedendi õigust on meil juba äh, olemas üsna konkreetne süsteem, mis on vastuvõetav. ma minu praktiline kogemus juristina ütleb seda, et et äh, meil ei ole tegelikult äh, selliseid suuri lünki, kus saaks öelda, et seadusandja peaks sekkuma. Äh, jah, võib-olla olukord on natukene erinev vihakõne vallas. see, siin on olukord väga teistsugune, erinev, erinevad teistest või õigusrikkumistest vihakõne ja laim eh, sõltub eh, väga palju juhtumi asjaoludest. ja see võib nõuda eh, palju tõhusamat süsteemi maha eemaldamise kohustus ja eemal, eemalhoidmise kohustus Äh, Facebooki otsuses äh, Euroopa Kohus seda käsitles ja me räägime siin äh, konkreetsest seirekohustusest, mitte üldisest seirekohustused. senikaua on kõik okei okay. artikkel viisteist lubab seda, teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et tehniliselt kui filtreerida konkreetset sisu, tuleb filtreerida kõike. aga Ehm, nii palju, kui mina aru saan, ei eh, läheneta artiklile viisteist tehniliselt, vaid juriidiliselt ning eh, kui eh, ainult juriidiliselt filtreerida konkreetset et leida konkreetseid rikkumisi, siis seda artikkel viisteist lubab, ehm, see ei äh, keel-, äh, ebaseaduslikku filtreerimist. niisiis, äh, võib-olla territoriaalne kohaldamisala, seda te, härra Saliba, küsisite. jah, ma arvan, et me ei saa eeldada, et kui digitaalse teenuste akt vastu võetakse, et see hakkab kehtima ka väljaspool Euroopa Liitu, meil ei ole õigusloome pädevust selleks, aga loomulikult äh, võime me kehtestada standardeid äh, ka väljaspool Euroopat, äh, mida teised siis järgivad. vaadake näiteks andmekaitse üldmäärust, kuidas see on standardeid seadnud ja mina olen kogu oma juristikarjääri üritanud võidelda platvormidega, kes ütlevad mulle, et me järgime neid standardeid ja mina ütlen, et ei, see ei tee seda, meil on e-kaubanduse direktiiv ja teil on seal eh, teatud sisu maha hoi-, maas hoidmise kohustus, mitte ainult mahavõtmise kohustus. Eh, nii et, et eh, aktiivne, passiivne vahe. Teie küsimus, ma pean ütlema, et mina olen fänn. pretsedendi õigus tegi vahet Äh, hakkas vahet tegema pärast seda, kui need tehno-, teenused arenesid e, e-teenus, äh, direktiiv e, e-kaubanduse direktiiv ja ma arvan, et meil on praegu pretsedendi õiguse baasil väga hea ettekujutus sellest, milline see vahe aktiivse ja passiivse vahel on ja Euroopa Kohus on äh, Eh, kehtestanud ka, arendanud edasi ka positiivse vastutuse põhimõtteid ja neid, seal räägitakse kesksest rollist, mitte enam aktiivsest rollist nagu artiklis neliteist. Eh, näiteks on olemas positiivne autoriõigusega seonduv vastustus. ma arvan, et on väga õige teha vahet Äh, aktiivse ja passiivse vahel, sellepärast et, et kohustused peaksid olema erinevad. aitäh. aitäh. kas kõik küsimused on nüüd vastuse saanud? ja nüüd lõpetame siis äh, selle teise vooru ja, ja nüüd annan jällegi sõna härra Salibale ja nüüd läheme järgmise äh, ja viimase vooru juurde. Äh, ja siin äh, on tegemist siis ümarlauaga, kus on viis sidusrühmade esindajat, Euroopa Kaubamärkide Ühendus, mida esindab härra Ravzan Antemir, siis Poik Euroopa Tarbijate Liitude Ühendus esindab äh, proua Mairan Fernandez Perez, siis Zalando, keda esindab äh, kommertsõiguse juht, osakonna juht doktor Stefan Naumann, Airbnb, mida esindab Patrick Robinson, Euro ISPA äh, internetiteenuste osutajate assotsiatsioon, mida esitab äh, härra Malcolm Hatti ja Google, mida esitab Milan Subitšek. ja nüüd äh, annan äh, sõna äh, härra Rasvan Antemirile Euroopa Kaubamärgide Assotsiatsioonist neljaks minutiks, palun. aitäh selle eest, et meid täna siia kutsusite meie esindame siis kaubamärke, meie liikmed äh, loovad kaubamärke, me investeerime äh, tootmisse, arendustegevusse ja üritan teha nii lühidalt kui võimalik. üks peamisi äh, probleeme, millega me selle teema kontekstis kokku puutume, on ebaseaduslik sisu platvormidel ja platvormid ei ole piisavalt aktiivsed selleks, et eh, takistada eh, selliste ebaseaduslike toodete ja kaupade jõudmist tarbijani. Euroopa eh, Intellektuaalse Omandi Ameti ja OSCD andmetel on võltstooted umbes seitse protsenti kõigist toodetest, mida tuuakse Euroopa Liitu. käive on kakskümmend üheksa miljardit aastas ja nende äh, võltstoodete hulk on kolmkümmend protsenti kasvanud viimastel aastatel. Äh, meie arvates äh, on see kõik väga kallis tarbijate jaoks ja tooksin ühe näite Eh, Euroopa Komisjoni hoiatussüsteemist, mille kaudu saab teavitada ohtlikest kaupadest ja me tõesti näeme, eh, et ligemale üheksakümmend protsenti nendest kaupadest, millest teavitatakse Euroopa Komisjoni, on ohtlikud kaubad. ja väga paljud nendest on suunatud lastele nii et, et see on oluline teema meie arvates on ebaseaduslikud kaubad, kaubad, mille eest lõppkokkuvõttes mitte keegi ei vastuta, see tähendab, et äh, mitte keegi ei vastuta ka kahju eest, mida nad tekitavad ja mitte keegi ei hoolitse ka selle eest, et need vastaksid sellistele standarditele, äh, mis meil siin Euroopa Liidus on. samas äh, me peame tunnistama, et ei ole mitte kedagi teist, kellel oleks niivõrd palju süsteemi eh, kui platvormidel nende kaupade üle. Eh, nemad on platvormid, nemad pakuvad pilveteenust, nemad on müüjad, eh, transportijad, nii et, et nemad on põhimõtteliselt kogu protsessiga seotud ja äh, kui tulla selle juurde, mida ütles professor Schulte-Nölk, siis äh, nende tegevusetus äh, võimaldab rohkem ebaseaduslikke kaupu. ja et minu sõnavõtt ei läheks liiga pikaks, mida meie ootame Euroopa institutsioonidelt antud hetkel, me ootame raamistikku, mis võimaldaks siis aktiivselt tegutseda, et need kaubad tõepoolest ei satuks tarbijateni juba väga palju miljoneid kaupu on täna kõrvaldatud. platvormid teavitavad sellistest kõrvaldamistest, aga sellest ei piisa selleks, et tulla toime üha suureneva ebaseaduslike ja kahjulike kaupade hulgaga ja tahaksin ka mainida seda, et äh, mõned raportid avaldatakse, aga meile on väga raske saada infot, kui palju kaupu kõrvaldatakse ja kui palju seal ikkagi veel, neid ikkagi veel ringluses on. nii et, et meie seisukoht on see, et kõik äh, need äh, teenusepakkujad peaksid olema kohustatud kaupa kõrveldama, sellepärast et me teame, milline on olukord täna me üritame, meil on ka mõningad mõtted selles osas, mida juba praegu saaks teha selleks, et olukorda parandada. ja juba öeldi, et me peame tundma oma kasutajaid. me peame äh, suutma nii-öelda äh, äh, kõrvalekalletest jagu saada ja ja väga oluline äh, andmete jagamine kaubamärkide omanike või äh, võimudega, et me jõuaksime allikani. Äh, väga oluline on jõuda nende kaupade allikani selleks, et tegeleda üksikute rikkumistega ja sellega ma lõpetan. So now we pass for the second presentation, I would like to give. ja nüüd annan proua Fernandes Perezele sõna, palun. Thank you very much, so yeah. aitäh ma olen Mariann Fernandes, töötan Boigis. me esindame neljakümmend viiet tarbijat, tarbijate organisatsiooni. jah Äh, alustaksin ühe näitega, see on äh, mitte turvaline äh, lapse turvaiste. tegemist on nii-öelda tapjaistetega, mida müüakse Amazonis e, e-Bay's, Aviekspressis. me leidsime selle kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, jälle kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ja jällegi äh, Äh, sellel nädalal BBC äh, uurimine avastas, et Amazon müüb jälle selliseid turvaisteid. meie tarbijate organisatsioonina ei saa eeldada, et selline probleem muudkui juhtub ikka ja jälle ja nagu me näeme, et praegu õiguslik raamistik ei paku lahendust ega äh, kaitse tarbijaid. ja milline on meie kõige olulisem äh, prioriteet. me tahame, et lõpeks selliste ohutu, ohtlike toodete müük online keskkonnas ja me peame millelegi keskenduma ja sellele me kavatsemegi keskenduda ja kahjuks need äh, Äh, ohtlikud turvaisted ei ole ainukene näide, on väga palju selliseid tooteid, mida äh, online keskkonnas müüakse, mis on ebaseaduslikud ja ei ole turvalised. siin pildil te näete mõningaid näiteid ja selliseid asju müüakse pidevalt ja mingeid muutusi ei toimu, kuigi äh, meie organisatsiooni liikmed kogu aeg võtavad ühendust platvorm, platvormidega, võimudega ja isegi need automatiseeritud tuvastusvahendid ei toimi Äh, selleks, et ähm, midagi teha, kõigepealt peab eristama, äh, milline on äh, toodete müümine ja millised on muud tege tegevused. meie arvates ei ole sama, kui me läheme Facebooki, paneme sinna postituse selle seminari kohta ja teine asi on, kui minnakse Amazoni ja ostetakse sealt mingi toode Amazoni minnakse Äh, ju midagi konkreetselt ostma, mitte lihtsalt arvamust avaldama. ja me peame nende erinevate tegevuste vahel vahet tegema ja veel üks asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, äh, me peaks äh, juhtima ka tähelepanu sellele, et jälgi-, säiliks erand päritolumaa põhimõtte osas. meie jaoks on see väga oluline, see oli väga oluline juba varem, see on üks edu, mille me saavutasime ja me loodame, et komisjon Äh, säilitab selle. ja selleks, et äh, see digitaalsete teenuste akt oleks äh, edukas, on meil ka mõningad soovitused. ma saan aru, et praegu seda ettepanekut veel kivisse raiutud ei ole. väga oluline on müüjate identifitseerimine. meil Äh, läks äh, väga vähe aega, et Amazonile pakkuda müüa sellist ebaseaduslikku turvaistet ja nemad ei esitanud mitte mingisuguseid küsimusi. Äh, nad ei küsinud, kas see toode vastab reeglitele või ei. nii et, et meil on vaja paremat müüd, müüjate tuvastamist ja üldse reeglite järgimist kogu protsessis ähm, ja meil on vaja ka rohkem harmoniseerimist teavitamise ja meetmete protsessis. Äh, komisjon on tellinud uuringu, mis näitab, et liikmesriigid ähm, ei pea kõigest, kõikidest reeglitest kinni, me peame ka äh, disainikohustused, reklaamikohustused täpsemalt paika panema. Äh, ta, praegu me tihtipeale ei tea, kes reklaami taga on Äh, kuigi äh, neid reklaame kasutatakse, et inimesi ostma ajendada. ja loomulikult äh, peaksime andmeid jagama pädevate asutustega ja loomulikult ei tohiks isikuandmeid siin kuritarvitada. ja loomulikult need soovitused puudutavad kõiki platvorme ja loomulikult kõigepealt keskendume siis just nimelt platvormidele ja neil peaks olema siis vastutus sest me oleme täheldanud, et vabatahtlikud meetmed ei anna tulemusi. nii et, et äh, kõik äh, Amazon Express ja kõik need äh, teised platvormid, mida ma mainisin, ei jälgi neid ohutusnõudeid ja ma arvan, et siin on vaja regulatiivselt sekkuda ja seetõttu ootame tehakse midagi selle kohta, kui ei teavitata teenuste osutaja kohta, edastatakse eksitavat infot ja e, me peame arvestama ka sellega, et platvormidel on mõju e, tarnijate üle, nagu eelkõnelejad ütlesid, e, reeglid ei ole tõhusad, kui meil ei ole jõustamist, nii et, et meil on vaja ka väga jõulist jõustamismehhanismi selles, et need reeglid oleksid tõhukad, tõhusad ja ja üks tsitaat äh, komisjoni presidendilt. Äh, ta ütles juulis, et äh, digitaalsete teenuste akt ajakohastab meie vastutuse ja ohutuse reegleid ja just nimelt seda meil ongi vaja ja ma loodan, et te toetate meid selles. aitäh Põlki ettekande eest ja nüüd saab sõna Äh, doktor Stefan Naumann Zalandost sõna. Um... suur aitäh. Äh, ma ei tea. tahaksin teiega pisut äh, oleme, oleme jaemüügiga tegelev ettevõte, asume Berliinis ning meie äh, ärimudel on järgmine. ning ähm, me pakume oma teenuseid äh, ka äh, platvormidel üritame äh, ka täiendavat Äh, tegutseda turul. milline on olukord e-kaubandusdirektiiviga praegu, praegune äh, direktiiv ei esitanud jälgimiskohustusi, kuid äh, põhiline on see, et praegune direktiiv ei kajasta antud olukorda, praegust olukorda. praegused tarbijad eeldavad äh, võimalikult häid äh, turvalisusnõuete täitmisi äh, meie ei äh, tegele loomulikult võltstoodete müümisega, kuid peame kontrollima siiski toodete turvalisust ja päru, päritolu ning see, tahaksin rääkida meie kogemustest kahest, kahe samba, kõigepealt üks hoolduskohustus ja teiseks harmoneerimine rääkides esimesest sambast, esimene eh, punkt. meil on piisavalt aega eh, oma selleks, et kontrollida müüjaid, eh, neid, kes meie platvormil müüa soovivad. ning ettepanek on saadetud ka kõigepealt äh, esimese sammuna ta äh, kontrollib äh, müüja vastutusvõimet ja teiseks lubab ainult legaalseid äh, üksusi tegutsema. teiseks keskendume äh, konkreetsele mahavõtmistegevusele vajaduse korral meil oli vähem kui nelikümmend taotlust kaks tuhat üheksateist. üldiselt me ei, ei nõu, nõu, meilt ei nõuda samasuguseid, samasuguseid ähm, te nõuete täitmist kui suurtel platvormidel. nüüd harmoneerimine. kaubandusdirektiiv äh, Äh, tähendas seda, et, äh, et erinevaid, äh, et eri, meie eba, mm, tähendas kaudset diskrimineerimist. meie usume, et harmoneerimine on vajalik, see võiks praegused probleemid lahendada. kokkuvõtteks paluksin, et te kõigepealt mõtleks Safe Harbor platvormi mudelite peale võimaliku lahendusena, teiseks äh, Äh, arutage võimalust äh, äh, paindlikema mudeli kasutamise võtmiseks. suur ja palun võtke kasutusele määrus, mitte direktiiv, aitäh. <clears throat> Now I would like to pass the floor to Mr Pet-. nüüd saab sõna Patrick Robinson Airbnb-st. tere õhtust, ma tahaks tänada komisjoni küllakutse eest, mina juhatan ehm, mina esindan meie vastuvõtjaid ja külalisi üle Euroopa kõikidel tasanditel. üritame leida võimalusi heda õigusloomeliste otsuste tegemiseks kohalikul riigi tasandil. oleme ka online ehm, ostu-müügi koht, inimesed saavad ehm, leida ja kasutada, mm, ehm, esitada, mm, kasutada elamiskohti üle terve maailma ning nagu siin öeldi, me alustasime kaks tuhat kaheksa pärast e-kaubandusdirektiivi ning leiame, et selle alussambad on toimivad tulevikku mõeldes. meie alustasime Euroopas tegevust kaks tuhat neliteist ning oleme pidevalt näidanud positiivseid ja rolli ja konstruktiivset rolli mängimiseks ning e-kaubandusdirektiiv eelkõige päritoluriigi põhimõte on äh, meie kasvule kaasa aidanud Euroopas. oleme väga keeruline ettevõte, pakume teenuseid kõigis liikmesriikides, samuti kogume makse kõigis liikmesriikides, lihtsustame ka liikumist kõigi liikmesriikide vahel ning meil on äh, tõeline mõju liikmesriikides äh, ning äh, kaks tuhat kaheksateist oli meie käive äh, kaheksateist miljardit eurot ning mida vastuvõtjad teenivad, jääb Euroopasse. Euroopa Kohtu otsus eelmisest aastast selgitas, et meie teenused on infoühiskonna teenused, kuid see ei tähenda, et et äh, reguleerida ei saa rohkem või et Euroopa e-kaubanduse äh, direktiiv on äh, kaitse kohaliku tasandi otsuste vastu, vastupidi. me viimaste aasta jooksul olete, oleme, mm, oleme kohaldanud mitmeid kohalikke nõudmisi mm, tegelenud küsimustega nagu turvalisus tur,, turismi küsimuses nagu Prantsusmaal, Portugalis, Eestis, Taanis ja kümnetes tuhandetes kohalikes omavalitsustes maksame ka kohalike omavalitsuse makse viiskümmend kaheksa miljonit äh, turismimaksudes Prantsuse linnadele, need offline äh, võrgustikud ei ole, ei ole konfliktis äh, päritoluriigi põhimõte eh, või eh, e-direktiiviga. Eh, üritame lihtsalt näidata, kuidas on võimalik online ja offline kaubandustegevust kombineerida. mina räägin enamasti siin sellest, kuidas erinevad määrused on eri, erinevad Barcelonas, Berliinis ja Bratislavas, kuid ma kõige parema meelega keskenduksin äh, sellele, kuidas oleks platvorme võimalik eh, stimuleerida eh, tarbijakaitse nimel tegutsemiseks. Eh, oleme selle välja töötanud, et suurendada usaldust ning garanteerida turvalisust, keskendudes kindlustusele, maksetele, ID tu-, tuvastamisele, kasutame igasuguseid meetodeid, et riske analüüsida ning ohud on eelkõige väljaspool internetti nagu siin e- enne öeldud e, direktiiv ei e, tee piisavalt selgeks, kuidas langetatud otsused e, võivad meid ju mõjutada ning see võib tähendada seda, et mõned platvormid võivad oma kohustustest mööda hiilida. näiteks Itaalia seadus tekitab meile sellise maksude kogumise kohutavalt keeruliseks ning äh, meie leiame, et direktiiv võib äh, kajastada seda, mis juba praegu toimib ning äh, see sel-, õigused ja kohustused peavad kõigile selged olema ning meie ei arva, et praegu äh, olemasolev õigusloome on piisavalt põhjalik. ootame Eh, edasist arutelu teie eh, komisjoni ja kõige asjaosalistega Euroopas järgnevatel kuudel. aitäh, härra Robinson ja nüüd avaksin sõna härra Malcolm Hutchile, kes on Euroispa esindaja. aitäh teile kutse eest, daamid ja härrad Euroopa internetiteenuse pakkujate liit on äh, maailma suurim internetiteenuse osutajate liit, mis esindab enam kui kaht tuhat viitsada teenuse osutajat eh, Euroopa Liidus eh, iga, igas meie internetiahelas. suur osa meie liikmetest on VKE-d. parlament on ette valmistamas oma oma algatuslikku raportit eh, komisjon valmistub konsultatsioonideks, Euroispa on koostanud lühikese dokumendi suunistega äh, Äh, edasiste õigusaktide jaoks, see on kättesaadav komisjonile ning äh, me soovitame kõigil huvitatutel äh, lugeda seda meie veebilehelt. ma keskendun neljale dokumendi põhielemendile, väikesele valikule, et teile aimu anda. alustuseks piiratud vastutusest vabastamine e-kaubanduse direktiivi alusel. meie meelest tuleks see alles jätta, see on olnud tõhus kriitikud, kes väidavad, et see säte tuleks välja jätta või seda tuleks oluliselt piirata, tuginevad väärale arusaamale selleks, et liikmesriigid äh, tegutseksivad äh, agressiivsemalt äh, ebaseadusliku ähm, sisu vastu, tuleks seda vastutuse piiramist lahjendada, nii nad väidavad, aga see ei ole tõsi. seadusandjate õigus on koostada kohustuslikke sätteid, et liikmesriigid tegutseksid aktiivsemalt siis, kui avalik huvi seda nõuab ning see on seadusandjate pädevuses Nende pädevuses on lisada sanktsioonid ning jõustamismehhanismid. Pole vaja lisada sellele äh, oht, vastutusohtu äh, selle sisu eest, mis on avalikustatud. õigustan seda äh, lihtsa näitega. oletame, et õigusakt nõuab, et me võtaksime kiiremaid ja efektiivsemaid meetmeid terroristliku sisu vastu ning oletame näiteks, et vahendaja sotsiaalmeedia lehekülg ei suuda seda kohustust täita. on täiesti mõistlik, et õigusaktide alusel tuleks äh, paljastada see sotsiaalmeede ning ta äh, täidaks need karistused, kuid ei ole äh, õigustatud nimetada see sotsiaalmeediaplatvorm siis näiteks terroristlikuks platvormiks, et ja väita, et nad tegutsevad näiteks Al-Qaeda seoks. Teil on olemas need meetmed ning te peaksite neid kasutama siis, kui see on õigustatud. meie meelest on see, on asjakohane tuua sisse mõningaid uusi regulatsioone ma tahaksin rääkida valdkonnast, kus on äh, kõige rohkem vajatud. meil on praegu e-kaubanduse direktiivis äh, äh, protektsionism näiteks vahemälu talletamise maj-, majutusteenuse pakkujate jaoks. mis aga on aja jooksul muutunud, on see, et meil on tulnud uued platvormide kategooriad, nendel on uued äh, tunnused, mida direktiivi vastuvõtmise ajal olemas ei olnud või siis äh, ei olnud piisavalt palju kogemusi nendega sellel ajal, kui direktiivi koostati. meie arvates on nüüd aeg äh, tuvastada ja määratleda uus veebiplatvormide kategooria ähm, ning nende jaoks tuleb välja mõelda need tegevused, mis on neile asjakohased selleks, et äh, re-, samad reeglid ei kohalduks äh, erinevalt tegutsevatele platvormidele, näiteks äh, platvormid, mis saavad tegeleda, tegeleda algoritmide ja tarbijate sihikule võtmisega, et neile ei kohalduks samad reeglid, mis kohalduvad näiteks vahemäluteenuse pakkujatele. ning kolmandaks mainiksin tasakaalustatud hea samariitlase sätet. see on üks võimalus, kus eh, e-kaubanduse direktiiv ei ole vastu pidanud ajaproovikivile. tegelikult teadmiste katsed eh, Safe Harbori majutuspakkujal, eh, nad otsivad ennetavalt ebaseaduslikku sisu aga see muudab võimatuks enamikule teenuseosutajatele tõepoolest äh, täita seda kohustust, sest muidu nad äh, võtavad riski kanda täielikku vastutust. jah, võib-olla tõepoolest suured Ameerika platvormid suudavad täi-, mm, leida selle sisu, mille kohta on kaebus esitatud, aga väiksemate teenuseosutaja jaoks on see mm, võimatu risk. aga need uued sätted võimaldaks äh, aktiivselt otsida ebaseadusliku sisuga väiksematel platvormidel ning tegutseda tõhusamalt äh, heausumehhanismi alusel ning tagada nende kaitsemeetmete ja põhiõiguste äh, õiglane kasutamine. me leiame, et uued kohustused põhiõiguste kaitseks võiksid keskenduda näiteks läbipaistvusele, sõltumatutele otsustele, kaebeõigusele, õigusele olla teavitatud. TSA on võimalus, nagu te ütlesite, juhataja. see on võimalus vaadata regulatiivset keskkonda horisontaalselt ja vaadata, mida me tahame infoühiskonnas kehtestada. Need ideed ja paljud muud ideed äh, loodetavasti panustavad meie arutelusse. aitäh, härra Hati ja nüüd läheme viimase ettekande juurde, see on härra Milan Subitšek, Google'i esindaja. aitäh, koosoleku juhatajad, suur aitäh, et olete me siia kutsunud ning korraldanud selle seminari pole lihtne olla viimane kõneleja, aga kuna ma olen, minu perekonnanimi algab Z-iga, siis ma olen harjunud olema äh, järjekorra lõpus alustuseks rõhutan, et äh, e-kaubanduse direktiiv on võimaldanud innovatsiooni lõitseda ning võimaldanud äh, erinevatel ärimudelitel ja veebiteenustel õitseda ning palju on neid äh, mõtted, mis täna on mainitud, on juba ka, on ka praegu veel relevantsed. kuidas tegeleda problemaatilise sisuga? Te rääkisite, me oleme uurinud ebaseaduslikku sisu eemaldust me oleme uurinud võimalusi, kuidas äh, tuvastada ning tegeleda suureulatuslikult ebaseadusliku sisuga. me oleme loonud koode valeinformatsiooni ja vihakõne jaoks ning me oleme tegelenud ka, äh, suhelnud äh, poliitikategijatega üle kogu maailma sellel teemal, millised need eeskirjad peaksid olema. Te olete ilmselt näinud ka internetivastutuse dokumenti, millesse ka meie panustasime ning me usume, et on vaja jagatud vastutust valitsuste, korrakaitseorganite, ettevõtete, kasutajate ning kodanikuühiskonna vahel ning me jätkuvalt äh, täidame oma rolli. me toetame paljusid põhimõtteid, mida täna on juba rääkinud, näiteks nagu vajadus äh, ühtlustada äh, seadusi üle kogu Euroopa Liidu, päritoluriigi põhimõte kolmandaks innovatsiooni toetamine ning me oleme näinud väga palju uuringuid, mis näitavad, et e-kaubanduse direktiiv on aidanud edendada innovatsiooni üle kogu Euroopa Liidu. ning neljandaks, mahavõtmise teavitamise süsteemide säilitamine. võib-olla see digiteenuste õigusakt võimaldaks meil selgitada mõningaid neid süsteeme ning räägin sellest veidi hiljem nagu juba enne öeldud, siis me, Euroopa Liit peab tagama põhiõiguste kaitse, eelkõige äh, tuleb äh, tagada jälgimiskohustus platvormidel. milline see reform peaks olema? esiteks, muudatused äh, õigusrežiimis peavad tagama õigusselguse vahendajatele. efektiivsed mahavõtmise reeglid on selle süsteemi keskmes ning meil on vaja positiivset vastutust Need järelevaatemeeskonnad peavad saama infot äh, efektiivsemalt ja kiiremini töödelda ning neil peaks olema stiimul äh, hoida ära kuritarvitamine. see vastutuse süsteem peaks keskenduma ainult ebaseaduslikule sisule ning tuleb tagada, et äh, kahjulikku, kuid seaduslikku sisu käsitletakse eraldiseisvalt ning et ei piirata juurdepääsu infole ja sõnavabadust. kolmandaks on oluline mõista äh, veebitegevuse erinevust. vaatame Google'i tooteid, mis on näiteks äh, Youtube'i jaoks äh, asja sobilik, ei pruugi olla näiteks pilveteenuste jaoks või Gmaili jaoks sobilik raamistikud peavad austama kasutajate eraelu puutumatust, ning kuna me oleme IMCO komisjonis ja ka komisjon võttis sõna, siis tuleks rääkida sellest, milline raamistik toetab kõiki platvorme, eriti väikeseid platvorme. sest me oleme näinud näiteks terroristliku sisu puhul, et et need sisu koostajad võivad liikuda suurtelt platvormidelt väikestele, seetõttu tuleb anda piisavalt vahendeid, et toetada väikesi platvorme me oleme näiteks jaganud andmebaase, aga me peame kõik tegema rohkem, et võimestada VKE-sid, aga meil on vaja põhimõttelist lähenemist, mis ei diskrimineeri mitte ühtegi turuosalist. ning lõpetuseks me toetame tõepoolest seda hea samariitlase kaitse põhimõtet. see motiveerib ettevõtteid minema veelgi kaugemale selleks, et tuvastada ning eemaldada seda sisu see vastutus äh, seab ohtu selle, et ettevõtted üldse tegutsevad või tekitab ohu, et lii-, eemaldatakse liiga palju sisu. praegu võivad ettevõtted selliseid meetmeid äh, omal riskil äh, kohaldada, aga hea samariitlase põhimõte annaks tõepoolest kaitse platvormidele, kui nad otsi-, tuvastavad ja eemaldavad ebaseaduslikku sisu